meine <clears throat> Damen und Herren, lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast kõik on lõbusas tujus, ma tervitan teid pärast suvepuhkust esimesel koosolekul, ma näen siin päevitunud ja puhkunud, puhanud nägusid ja me anname oma panuse, et kohe need puhkusejäljed kaoks. Läheme kohe päevakorrapunkti number üks juurde, muudatusettepanekuid mulle tehtud ei ole, nii et päevakord on kinnitatud. päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded. tahan teile öelda, et meil on sekretäriaadis uus töötaja Äh, proua Charlotte Kurtsenberger, kes asendab Hans Vetši. tere tulemast, meil on väga hea meel, et te olete nüüd meiega, siis kolleeg Konile palju õnne sünnipäevaks, võib-olla ta tuleb veel siia, võib-olla on tal hoopis paremad plaanid, igal juhul palume koordinaatorile õnnesoovid edastada. palju õnne! ja homme meil ei, vabandust, täna ei ole meil ungari keelde tõlget, sellepärast et ungari tõlgid on haiged, nii et palun kasutage siis teisi olemasolevaid keeli. ja nagu ikka, kantakse see koosolek internetis üle. protokollid kahekümnendal ja kahekümne esimesel juunil ja kahekümne viiendal juunil toimunud koosolekute protokollid, nagu ikka, kui tänase koosoleku lõpuni pretensioone ei esitata, on need protokollid kinnitatud. ja nüüd edasi päevakorrapunkt number neli, komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmine. täna kuulame ära peadirektorid, raportööriks on proua Ayala Sender, kes palus ka saada kohe alguses sõna. nii et Ines, palun. Sí, muy brevemente, gracias presidenta y les saluda a todos, digamos. jah, suur tänu, teen lühidalt. tere tulemast kõigile, ma loodan, et suvekuud möödusid viljakalt ning äh, kõik on hästi puhanud ning valmis uueks tööperioodiks. tervitan siin ka Kontrollikoja esindajaid. meil oli mitteametlik kohtumine Kontrollikojaga ning ka reedel me räägime nendega veel, et raportit paremini ette valmistada. tervitan komisjoni esindajaid, kes algusest peale on meile kõik vajalikud dokumendid edastanud ning loomulikult tänan ka sekretäriaati äh, Philippi ja Arianet suurepärase töö eest ning äh, tänan selle põhjaliku ettevalmistuse eest, te olete kõik asjadega väga hästi kursis ning äh, teate, mis on kõige olulisemad aspektid meie tööst praegusel hetkel. ja arvestades menetluskorda, tänan peadirektoreid ning äh, mul on hea meel, et nad leidsid võimaluse meie juurde tulla. kuni voliniku saabumiseni ootame vastuseid oma küsimustele, me ootame, et tekivad uued ideed ning praegusel hetkel me lihtsalt alustame oma tööd. suur tänu jah, niisiis peadirektorid eh, saavad nüüd sõna ning kõigepealt saab sõna härra Paki teadusuuringute innovatsiooni peadirektoraadist. aitäh, tere pärastlõunat kõigile, lugupeetud raportöör, lugupeetud eelarve kontrolli komisjoni liikmed. ma esimest korda esindan oma peadirektoraati äh, siin, enne olin siis äh, teistes peadirektoraatides. esimesest aprillist töötan äh, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektorina. minu jaoks äh, vahendite haldamine on väga tähtis äh, ja ma kavatsen hoolitseda selle eest, et me teeme seda korralikult. alustasin esimesel aprillil, ma ei ole alla kirjutanud iga-aastasele tegevusaruandele, aga ma olen sellega nõus ja hea meelega esitlen seda teile täna ja nagu proua Ayala Sender ütles, siin on tõesti veel väga palju vaja ära teha, enne kui Carlos Moedas tuleb eelarve kontrolli komisjoni ette väga tähtsad on Horisont kaks tuhat kakskümmend auditi tulemused. nagu te näete raportis leheküljel nelikümmend kolm, siis esimeses auditis öeldakse et, et kaks koma kaheksa protsenti oli veamäär ja pärast erinevaid korrektuure langes see kahe koma kahekümne neljale protsendile. see on kõigest Horisont kahe tuhande kahekümne algus ja ja seis oli siis aastal kaks tuhat seitseteist äh, detsembrikuu lõpuga neli koma kolm miljardit eurot on kulutatud ehk siis natukene rohkem kui viis protsenti kogu programmi eelarvest. Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on veel lapsekingades ja sellepärast on tõesti tegemist esialgse hinnanguga ja seda tuleb võtta väga ettevaatlikult, aga meil on tõendeid selle kohta, et Horisont kaks tuhat kakskümnesse sisse viidud lihtsustused on näidanud esimesi äh, mõjusid, eriti just äh, kaudsete kulude äh, osas ja käibemaksu osas, aga samamoodi ka see üks äh, hüvitusmäär, mis sisse viidi, on aidanud tegelikult lihtsustada rakendamist taotlejate jaoks ja vähendanud ka veamäära me kuulame kindlasti ära Euroopa Parlamendi arvamuse ja Horisont kahe tuhande kahekümnega praegu suuri probleeme ei ole ja reserve ka ette nähtud ei ole, näeme reservi ette siis, kui tulevad mingid probleemid või kui veamäär muutub liiga kõrgeks. oleme ka vead üle vaadanud, tegeleme nendega veel, oleme ühenduses huvirühmadega ja ka kontrollikojaga. käisin ka juulikuus Luksemburgis kohal kontrollikoja liikmetega kohtumas ja me vaatame, kuidas me saaksime veamäära vähendada äh, ja lihtsustame siin äh, rakendamist ja näiteks lihtsustatud kuluvõimaluse kaudu. Äh, me vaatame ka erinevaid rahastamisvõimalusi. siin on need taotlusõiguste süsteemid, mis äh, aitab ka ilmselgelt finantsvigu vähendada ja abisaajate jaoks äh, menetlust lihtsustada. kasutatakse siin ühtset kindlat summat. Äh, ja me kontrollime selle kasutamist. lihtsustamine on üks võimalusi ja tõesti need kindlad summad on endaga kaasa toonud terve rea küsimusi, mida ei saa alati siduda teaduse vajadustega, sellepärast me peaksime tasakaalustama nende kindlate summade kasutamist äh, ka teiste eesmärkidega teadusprogrammides. see oleks siis lühidalt see, mida ma tahtsin öelda reservide kohta Horisont kaks tuhat kakskümmend programmides ja iga-aastase tegevusaruande kohta. ma ei tea, kas annate mulle veel paar minutit selleks, et ma saaksin kommenteerida ka mitmeaastast finantsraamistikku ja Horisont kaks tuhat kahtekümmend. ma eeldan, et selle aasta eelarve täitmise kinnitamise menetlus aitab meil paremini kujundada ka tulevast äh, mitmeaastast finantsraamistikku. näen, et olete nõus, nii et toon välja selle, et me, see, mida seitsmendal juunil esitleti Äh, seal öeldi, et me peame lisandväärtust tootma selle kaasaegse teadus- ja innovatsiooniprogrammiga Euroopa Liidu tasandil ja tundub, et parlamendis ollakse ka üleüldiselt sellega nõus ja ka ministrid leiavad, et teadus ja innovatsioon peaks olema järgmises mitmeaastases finantsraamistikus prioriteediks ja nüüd see Lami rapor-, raport toob ka selle väga selgelt välja, seal äh, tuuakse, kasutatakse ka statistikat, mis äh, tõestab seda. kõigepealt äh, siin räägitakse ka süstemaatilist äh, taotluste liiasust äh, ja seda, et meil on liiga palju taotlusi, mida me ei ole võimelised rahastama. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, selle puhul on väga tähtis areng, mitte revolutsiooniline menetluse pea peale pööramine. meie jaoks on tähtis innovatsiooninõukogu loomine, eh, mis teeks siis, mis oleks siis teadusnõukogu käepikenduseks ja innovatsiooni südameks Euroopas ja tuleb siin tõesti keskenduda kõrgele, kõrget majanduskasvu ja töökohtade loomist eh, eh, toetavat innovatsiooni. tuleb äh, suurendada teadustöö mõjusid ja tuleb paik rohkem ka äh, kokku viia teadusprogrammide eesmärke ja kodanike vajadusi ja mis puudutab partnerlusprogramme, siis me soovime lihtsustada ja kaasajastada olemasolevaid partnerlussuhteid äh, ja nende mõju ja me loodame, et meil on võimalik ka äh, ühisoperatsioone edukamalt läbi viia siis äh, sünergia mängib Horisont kaks tuhat kahekümne puhul väga tähtsat rolli riikliku rahastamise ja va vahel ja ka MFF-i programmide vaheline sünergia on väga tähtis. ja see ettepanek äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on äh, selgelt seotud väga paljude, kui mitte kõigi MFF-i programmidega sest teadustöö on tegelikult väga paljude Euroopa poliitikate aluseks, nii et sellepärast tuleks ka need programmid omavahel ühendada. väga tähtis on siin äh, luua side tõukefondidega, mida üritati juba Horisont kaks tuhat kahekümne kaudu teha toona küll edusammud olid piiratud, äkki saame selle juurde arutelus tagasi tulla ja koos kolleegiga Mark Lemeetriga komisjonist üritasime me hoolitseda selle eest, et tõuke Äh, fondide vahendeid kasutataks paremini ja et äh, loodaks ka rohkem sünergiat. teine sünergia mõõde on innovaatiline rahastamine ja siin jällegi me üritame jätkata lähtudes nendest äh, edusammudest, mida tehti Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga. ja viimane punkt Horisont kahe tuhande kahekümne kohta on see, mida me nimetame siin tippteadustulemuste jagamiseks. peame hoolitsema selle eest, et teadus- ja innovatsioonivõimekust arendataks kõikides liikmesriikides. Euroopa teadus- ja innovatsioonivõimekus ei saa ähm, toetada ainult paarile liikmesriigile, vundament peab olema lai ja sellepärast komisjon on teinud ettepaneku kahekordistada eelarvet ja hoolitseda selle eest, et me äh, katame meetmetega mitte ainult teadustööd, mitte ainult ähm, valitsuste püüdlusi võimekust suurendada. ja seda siis selles ähm, äh, teadustööde tulemuste jagamise sambas. ja viimaseks tuleb jätkata ka lihtsustamist. Ähm, see oli ka Horisont kahe tuhande kahekümnega päris hästi kaetud, me peame hoolitsema selle eest, et äh, äh, me kuulame ära kontrollikoja ettepanekud lihtsustamise kohta, enne kui me oma raporti koostame. siin sügiseks on raport ette nähtud ja üheks sõnumiks on see, et me peame hoolitsema järjekindluse eest, oleme ka sidusrühmadelt kuulnud, et äh, äh, tuleb tagada järjekindlus ja peale selle tuleb vaadata ka, millised on kulud ja millised mudellepingud on sõlmitud ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, me töötaksime välja siis ettepanekud äh, taotlejate jaoks ja peame vaatama, et meil oleks ka piisavalt aega kogu selle tegevuse äh, koordineerimiseks. saan aru, et menetluse alguses soovitakse kuulda ka häid näiteid selle kohta, kuidas Euroopa programmid on Euroopa kodanikke teeninud. ma ei hakkaks siin praegu näiteid tooma sissejuhatavas sõnavõtus, aga kui soovite, siis hiljem, kas arutelus või selle menetluse ajal olen valmis seda tegema, kui see osutub vajalikuks. olen valmis vastama ka kõikidele küsimustele nii praegu kui ka hiljem. teeme koostööd proua Ayala Senderiga, teiega, proua esimees, aga kõikide teiste eelarvekomisjoni liikmetega. jah, suur tänu. sõna saab raportöö, palun. Gracias, presidenta. Sí, le doy la bienvenida jah, suur tänu, proua juhataja. jah, tõepoolest, kõigepealt äh, soovin äh, tervitada no, härra Pakeed äh, kui teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektori uut peadirektorit. mul on väga palju ootusi Horisont kaks tuhat kahekümne osas Äh, ning teadusuuringute raamprogrammi osas meil on äh, äh, siin selgelt näha, et paljud asjad on muutunud paremaks, parandusi on tehtud, kuid kui me täpsemalt vaatame, siis kuhu läheb suurem osa vahenditest, me näeme, et neid kasutavad suured ettevõtted, börsil noteeritud ettevõtted, samas kui äh, kõrgkoolid, teaduslaborid äh, jäävad, kes on juba tuntud, äh, on esiplaanil. see tähendab, et võib öelda, et enamasti on tegemist samade kasutajatega ning äh, põhimõtteliselt on küsimus ikkagi selles, et me peame tuvastama, millised on tulemused, mida saavutatakse just Euroopa rahasid kasutades. kui ma mõtlen äh, horisont kaks tuhat kahekümnele, siis äh, kindlasti on siin võimalusi tegevusi parandada ning kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on juba näha, et samme on astutud. väga palju on ette võetud fondide tööd tõhustamiseks ning ähm, kulude osas on mul siiski küsimusi, sooviksin siin täpsustusi kuigi äh, eelarve on saanud positiivse hinnangu Kalami raporti äh, näol, äh, siis teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi osas on mul küsimus, kuidas on, kuju-, kuidas kavandatakse projektide jätkutööd, siin ma sooviksin täpsemat informatsiooni ning äh, ja kuna uus peadirektor on ametis alles esimesest aprillist, äh, siis ma loodan, et me saame kõik vajalikud dokumendid, kogu info, mida meil vaja, mida me äh, soovime hinnangute andmiseks kasutada ning kui me räägime kolmest peamisest algatusest, siis ka siin me sooviksime täpsemat uut infot, me sooviksime näha konkreetseid tulemusi. siin mainiti Lami raportit. sooviksin teada, kuidas te soovite kasutada seda Horizon Europe'i taustal ning um, programmi vahehindamise osas sooviksin samuti täpsustusi. sooviksin teada, mida on kavandatud kahe tuhande kahekümnendale aastale järgnevateks aastateks ning äh, Horisont kaks tuhat kahekümne raames rahastati kaheksast projektist vaid ühte noh, ning ähm, ma näen, et äh, ka teatud riikidel on raskusi äh, toetuste saamisel, äh, toetused lükatakse tagasi või muudel põhjustel ei õnnestu saavutada rahastamist. ka idufirmade osas sooviksin täpsustusi sageli on idufirmadel suured raskused, nad ei leia finantsvahendeid ning seetõttu nad pöörduvad USA-sse. sooviksin teada, mida peadirektor sellest arvab. ning kui me räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, siis väga paljud kommentaarid on jäänud samaks võrreldes kahe tuhande kuueteistkümnenda aastaga. kohati me näeme paranemist Äh, kuid kokkuvõttes on, on siin võimalusi tööd parandada. sõna saab härra peadirektor Pakei, palun. Yes, thank you, thank you very much, thank you very much for. aitäh, aitäh nende küsimuste eest. üritan neile vastata ükshaaval ja kui vaja, siis hiljem saame proua Jala Senderiga ka üksikasjalikumalt neid küsimusi arutada. seitsmenda raamprogrammi puhul, seda oleks pidanud ma kohe alguses ka mainima, me nägime ette mm, reservi seitsmenda teadusraamprogrammi jaoks äh, lähtudes siis kahe tuhande viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda aasta iga-aastasest tegevusaruandest ja seda sellepärast, et veamäär oli üle kolme protsendi, kolm koma null seitse protsenti, kui ma ei eksi ja me otsustasime siis, et äh, reserv tuleks säilitada. see reserv ei kata kogu programmi, see puudutab siis äh, äh koostööd tegevaid äh, teadusprogramme nagu Marie Curie programm, teadusnõukogu programm, mis mõlemad lähevad lihtsustatud kulu Äh, võimaluse alla ja sellepärast veamäär oli ka väike ja samamoodi ka siis kõik see, mida ühisettevõtete kaudu toetati. me oleme mõelnud ka selle peale, kuidas reservi rohkem äh, teatud äh, eesmärkidega siduda, aga me nägime, et tegelikult tekitab vigasid hoopis abi, tekitavad vigasid abikõlbulikud kulud ja kulud on tihti väga sarnased ja väga raske on siin neid omavahel eristada. sama kehtib ka liikmesriikide kohta ja veamäära puhul, seitsmenda raamprogrammi puhul tõesti just uued taotlejad ja VKE-d olid äh, suurimad äh, vigade põhjustajad, nii et me tõesti ähm, otsustasime keskenduda veamäärale, aga kuna see oli üle kolme protsendi, siis me üritasime ka reservi säilitada. miks mitte Horisont kaks tuhat kahekümne puhul? ka siin tõesti äh, materiaalne veamäär oli üle kolme protsendi, aga läbirääkimiste ajal komisjon ütles, et ta eeldab, et äh, veamäär on kaks kuni viis protsenti ja üritatakse siis äh, seda võimalikult äh, madalal hoida äh, kahe protsendi juures siis või allpool kahte protsendi, just sellepärast me otsustasimegi, et Horisont kahe tuhande kahekümne jaoks reservi pole vaja. ja loodame, et ka tulevikus jääb see nii. mis puudutab äh, programmide hindamist, siis seda muidugi viiakse läbi erinevalt vastavalt äh, programmi osadele. Äh, seda tehakse erinevates institutsioonides, äh, mis on siis osa teaduskogukonnast, peadirektoraadid, täidesaatvad asutused, ühisettevõtted ja Horisont kahe tuhande kahekümne puhul on ka juhised Äh, selle kohta, kuidas äh, projekte hinnata selleks, et see menetlus oleks harmoniseeritud ja see on ka üks äh, kohti, kus lihtsustamine mängis väga tähtsat rolli võrreldes siis seitsmenda teadusraamprogrammiga. sest haldamine muutus palju lihtsamaks. nüüd, kui vaadata seda meie peadirektoraadi äh, töövaldkonda laiapõhjalisemalt äh, ja siis te tegelikult näete, et teadusraamprogrammid on palju laiemad kui meie tööpõld äh, ja nagu ka proua Jana Sender ütles, et väga palju ettepanekuid saab teha nii spetsiifiliste programmide kui ka suuremate algatuste kohta. siin näiteks see, mida on äh, geo jälgimise kohta komisjon välja pakkunud, see on tõesti ka täiesti uus lähenemine ja on ka veel teisi programme, nii et olen teie meeskonnaga valmis siis äh, identifitseerima neid programme, mis on parlamendi jaoks kõige tähtsamad. Lami raportit kasutati väga palju mõjude hindamisel, seda on näha Äh, sest mõjuhinnangus on kasutatud suuremat osa LAMI raportit ja ka Horisont kaks tuhat kahekümne puhul see äh, vahearuanne ja mõjuhinnang äh, mängis väga tähtsat rolli. ja LAMI raportis oli tõesti terve rida küsimusi, mis ei puudutanud menetlust ennast, vaid äh, rakendamist ja programmide läbiviimist ja sellega me muidugi arvestame, kui me nüüd ka äh, Äh, horisonti, Horisont Euroopat siin rakendama hakkame äh, paralleelselt käivad ka ja institutsioonide vahelised läbirääkimised äh, Horisont Euroopa programmi üle ja õiguslikult me oleme teinud edusamme ja me soovime olla ka valmis rakendama kohe, kui programm vastu võetakse. loodame, et eelarve on ka olemas ja LAMI raport on kõikide nende läbirääkimiste aluseks nüüd lõpetuseks veel iduettevõtted ja innovatsioon ja miks Euroopa iduettevõtted peavad USA-st rahastamist küsima. tõesti, kui vaadata iduettevõtteid, siis eh, Euroopal läheb sama hästi kui USA-s, eh, USA-l ja Hiinal, meil on väga palju iduettevõtteid, meil on mõtteid, aga meil on puudu siin tõesti rahastusest sellel on väga palju äh, põhjusi. Ähm, üks nendest on äh, läbikukkumise kultuur eurooplastele, ei meeldi läbi kukkuda. aga peale selle on meil ka pankrotiraamistik. Ähm, see nüüd ei kuulu küll minu peadirektoraadi alla, komisjon tegi selle kohta ettepanekuid et äh, Äh, ja praegu vaadatakse seda läbi nõukogus ja samamoodi küsimus rahastamise kohta. üheks äh, rahastamisallikaks äh, iduettevõtete puhul on strateegiliste investeeringute fond, mille esimene etapp on nüüd täielikult lõpetatud ja ka seal oli tähelepanu suunatud VKE-dele. siis Carlos Muedase ettepanek äh, et ka nii-öelda fondide fond luua selleks, et üleüldiselt riskikapitali võimalusi Euroopas suurendada ja praegusel hetkel on meil kasutada kakskümmend protsenti sellest, mis on kasutada USA-l, nii et äh, tõesti rahastamise puhul on meil väga suur lõhe, isegi kui Euroopas pangad rahastavad rohkem kui USA-s. ja nüüd nende uute vahenditega teeme me sammu edasi, meil on raha siis umbes nelikümmend protsenti sellest, mis on USA-l. ja nüüd, mida komisjon on välja pakkunud Horisont Euroopa programmi jaoks, on, on see, et me loome Euroopa Innovatsiooninõukogu, millele nüüd, mis keskendub ka sellele, et lubatakse äh, suuremat rahastust nendele ettevõtetele, et neile äh, äh pakutakse rohkem grante, äh, seda selleks, et äh, nad saaksid läbi viia teadusuuringuid, aga samamoodi ka see nii-öelda ähm, segu rahastamine, et nad saaksid näiteks ka raha investeerimispangalt ja teistelt pankadelt, nii et tõesti väga palju on juba ära tehtud Äh, tegemist on tõesti äh, ähm, probleemiga Euroopa jaoks ja sellega tuleb tegeleda. ja nüüd soovitused äh, EAS-ilt. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tõid nad välja terve rea auditeid Nad vaatasid ka meie audititeenistust ja tegid äh, soovitusi kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal selle kohta, kuidas meie audititeenistus tulevikus peaks äh, töötama ja praegu viiakse neid soovitusi siis ellu. ja edusamme tehtud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal vaadati meie projektide haldamist äh, ja tehti siis soovituse, soovitusi ka ähm, äh,, kuidas olukorda sisemiselt parandada, aga teid ei äh, üllata kindlasti ka see, et välisteenistuse puhul tullakse tagasi mitmete küsimuste juurde ja me jätkame siin tõesti praegusel hetkel menetluste parandamisega. aitäh! jah, <clears throat> <clears throat> suur tänu! nüüd on võimalus veel küsimusi esitada saadikutel, variraportööridel võib-olla on küsimusi eh, viiskümmend kaheksa protsenti eh, peadirektoraadi eh, eelarvest on esitatud tellimusteks väljapoole, niisiis nüüd on küsimus selles, kuidas asi edasi läheb, kui selline suundumus jätkub Äh, mida arvab sellest peadirektsioon, seda ma tahaksin küll teada, aitäh um,. Uh, jah, aitäh selle küsimuse eest. nagu te teate, Horisont kaks tuhat kahekümne puhul see, millest te rääkisite, see trend jääb nüüd kestma kuni programmi lõpuni ja Horisont Euroopa puhul te teate, me ei ole veel jõudnud äh, kokkuleppele rakenduslikes küsimustes, nii et äh, töö käib selle üle. võtame arvesse samuti ka kulutõhususe ning lähtume ka äh, siis eelarve peadirektoraadi juhistest, mis peaksid olema lähikuudel ja ka järgmiseks aastaks ja vaatame, kuidas edasi liikuda põhimõtteliselt aga tulemused rahastamise usaldamisega täitevametitel on olnud äh, vägagi positiivsed, äh, hinnangud on olnud head, kuid äh, lisaks sellele veel ka on erinevatest uuringutest selgunud, et see on olnud õige otsus ning samuti erinevad partnerlused on osutunud edukateks liikmesriikidega teadusprogrammide läbiviimisel. nii et see mõne aasta tagune otsus osutus õigeks. kui kaugele me läheme sellega, see peab veel äh, tulevikus ära otsustatama, aga äh, põhimõtteliselt äh, see on meile pakkunud võimalusi veelgi enam keskenduda just poliitikale. ja me saame paremini tagada seda, et teadusuuringute tulemusi kasutatakse võimalikult hästi ära ning et neid kasutatakse ära teaduse seisukohalt, kuid samuti Euroopa Liidu poliitikas üldiselt. me jätkame siin tööd liikmesriikidega, me teeme väga palju ära selleks, et aidata liikmesriikidel välja arendada äh, ning äh, töös hoida oma teadussüsteemi, seda kõikides äh, liikmesriikides, sest teeme seda läbi Euroopa poolaasta, läbi erinevate instrumentide nagu poliitikatoetusvahend äh, ja muu. ning lisaks sellele äh, saame me kindlasti veel rohkem panustada ka Euroopa Liidu äh, teadusalasse. see on väga oluline nii Euroopa Liidu komisjoni kui ka meie peadirektoride jaoks ja kindlasti me äh, pingutame selles valdkonnas edasi lähiaastatel ning äh, loome siis üldise raamistiku teadus- ja innovatsioonitegevuseks. meie sooviks on luua ühine toetuskeskus, meie äh, nii-öelda teadusperekond ning see kindlasti väärib ka suuremat tähelepanu. ja loodetavasti saame sellest ka peatselt kasu lõigata, aitäh. jah, ilmselt äh, on siin no, nii nõukogus nagu, kui ka liikmesriikidel säästuvõimalusi, kuid kui me peame silmas, äh, mis on meie äh, edasised eesmärgid, siis kindlasti tuleb siin edasi liikuda. suur tänu, meil on hea meel tervitada siin järgmist kõnelejat suur tänu härra Pagel tulemast ning nüüd anname sõna juba no, kolleeg, äh, juba peadirektor Plevale, palun Thank you, madam chair. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud raportöör, lugupeetud komisjoni liikmed. suur aitäh selle eest, et te annate mulle võimaluse tutvustada põllumajandus peadirektoraadi iga-aastast aruannet sellega anname ülevaate ÜPP-st ning äh, meie peadirektoraadi tööst. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda äh, finantsaasta käigus äh, seitse miljonit toetuse saajad said toetust seoses sissetulekutega, investeeringud läbi äh, ettevõtetesse ning samuti eh, keskkonnasõbralike eh, ja kliimasõbralike eh, tavade toetamiseks. üldiselt turuolukord paranes, suurem stabiilsus tekkis ja me taastusime eriti piimasektoris kriisist. iga-aastane aruanne näitab, et otsemaksete jaotus on nüüd selline et, et seitsekümmend kaks protsenti kõikidest äh, otsemaksetest maksti äh, välja professionaalsetele pereettevõtetele, äh, kus siis hallatakse kahte tuhandet viitesadat hektarit ma-, ning me oleme veelgi Äh, enam tähelepanu pööranud ka kahe tuhande kahekümnendale aastale järgnevale äh, otsemaksete suunamisele. kolmkümmend üks protsenti äh, on väljamakseid tehtud ning uued uute programmide läbi tahame me luua sada kakskümmend viis tuhat uut töökohta ning kolmkümmend tuhat uut ettevõtet meie tooted on konkurentsivõimelised hinnad paljude kaupade puhul äh, maailmaturu hindadega võrreldavad. meie peadirektoraat mängis olulist rolli selles, mis puudutas äh, kaubanduskokkulepete sõlmimist, eriti Jaapani ja Kanadaga. samuti aktiivselt edendasime põllumajandussektori arengut partnerriikides, muuhulgas ka Aafrikas. ÜPP oluliseks osaks Euroopa Liidu eelarvest kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta finantsaasta vältel hindasime veamääraks kaks koma kakskümmend kaks protsenti. seega veamäär oli jällegi madalam kui aasta enne ja väga lähedal juba kahele protsendile. EGF-i puhul otsemaksed eh, ning turumeetmed seitsekümmend neli protsenti kogu ÜPP kuludest. siin oli veamäär ainult üks koma üheksakümmend viis protsenti. nüüd, mis puudutab EFRD-d, äh, siin äh, veamäär endiselt väheneb, kuid kolm koma kolmkümmend seitse protsenti kaks tuhat seitseteist. teeme koostööd liikmesriikidega samuti selleks, et Äh, vigu vähendada ja põhjuse välgis-, selgitada. Äh, meil on olemas ka korrektsioonimehhanismid eelarve kaitsmiseks ning äh, selle tulemusena kaks tuhat seitse lõplik ähm, lõplik määr siis, mis võis kaduma minna ulatus, ulatus null koma kaheteist protsendini me oleme valmis äh, sellest lähtuvalt ka tulevaste väljakutsetega rinde pistma kaks tuhat kakskümmend järgnevatel aastatel toimuv on juba arutamisel kaasõigusloojatega. ettepaneku eesmärgiks on läbi vaadata erinevad mured, äh, mida te olete maininud ka eelnevalt eelarve täitmise heakskiitmise resolutsioonides see ei puuduta mitte ainult õiglast otsemaksete jaotust, vaid samuti halduskoormuse vähendamist. ja tahame rohkem tulemustele keskenduda. usun, et koos suudame välja kujundada kaasaegsema, lihtsama, paremini äh, toimiva ÜPP. ma ei tahaks hakata detailidesse laskuma äh, äh, selles osas, mis puudutab kahe tuhande kahekümnendal aastal ja järgnevat perioodi, aga enne kui see heaks kiidetakse, siis õnn-, avaldus, avaldas meil võimalus juba teile tutvustada oma arvamusi, eriti selles osas, mis puudutas tulemustele keskendumist. sellega on kõik, aitäh! ja herzlichen Dank und jah, suur tänu. sooviksin öelda, et teie tegevusaruande on igal aastal minu lemmiklektüür, sest see on tõepoolest hea aruanne, kust on näha oh, midagi huvitavat, kui seda lugeda, seetõttu suur tänu teie panuse eest ning selle suure töö eest. sõna saab nüüd raportöör, palun. Sí, eh, le agradezco mucho al director general su presentación jah, ka mina tänan südamest härra peadirektorit äh, tema sõnade eest. Te võtsite mul tõesti sõnad suust praegu. mis puudutab äh, põllumajandust, eh, siis meil on siin juba nagunii rohkem probleeme kui võib-olla teistes valdkondades. kui me eh, hindame varasemat eh, ühist põllumajanduspoliitikat ning mõtleme, milliseks võiks see tulevikus muutuda, siis siin on meil võib-olla rohkem tööd kui mõnedes muudes valdkondades. küsimus on selles, et me soovime kasutada võimalik, anda võimalikult paljudele põllumajandusettevõtjatele võimalusi, kasutades otsetoetusi, kuid kui me püüame kõike teha paremini, paremini korraldada ja organiseerida ning teostada ka paremat järelevalvet, siis toetuste osas me näeme, et rohkem kui pooled ettevõtetest äh, saavad äh, toetusi alla kahe tuhande euro ning äh, siin tekivad loomulikult küsimused, kui palju sellest tegelikult abi on, milline on selle abi tegelik mõju, seda eelkõige just eh, maapiirkondade arengut silmas pidades. ning eh, me näeme, et eh, toetused just väikestele ettevõtetele ei ole piisavad ja nad ei ole ka piisavalt tõhusad. me näeme seda, et just suured ettevõtted on need, äh, sageli on need lausa nii suured, et neid võib pidada no, rahvusvahelisteks kontsernideks, nemad saavad äh, ligi kolmkümmend protsenti kõikidest toetustest. seetõttu ma palun veel kord äh, et äh, selle küsimusega tegeletaks tõsiselt. me peame tõsiselt hindama, milline on põllumajanduspoliitika mõju, kas me saavutame sellega soovitud eesmärke ning just põllumajanduspiirkondades me kohtame sageli meie põllumajanduspoliitika suhtes väga kriitilist hoiakut. siin on väga palju lahendamata küsimusi ning teiseks loomulikult on väga tähtis see, kuidas on toetused seotud keskkonnakaitsega. meie jaoks on siin põhjust muretsemiseks ning äh, juba äh, volinik äh, Hogan on sellele tähelepanu juhtinud. just väikeettevõtjad, noored ettevõtjad leiavad sageli, et toetused ei ole piisavad keskkonnakahjude ennetamiseks. mul oleks võib-olla veel paar kommentaari mis puudutavad reserve ning äh, mulle teeb muret ka see, mida üldsus arvab meie ühisest põllumajanduspoliitikast. hoiak on üldiselt äh, negatiivne, kohati me näeme positiivset suhtumist, kuid üldiselt äh, tuleb tunnistada, et suhtumine on negatiivne sooviksin teada, kuidas peadirektoraat olukorda hindab kas, kas kaheprotsendilist veamäära on võimalik vähendada? Te mainisite, et äh, te olete äh, saavutanud äh, küllaltki head tulemused, kuid võib-olla on siin võimalik teha rohkemat me soovime ju mitte ainult toetusi anda keskkonna parandamiseks ja põllumajanduse edendamiseks väikeettevõtjatele, vaid me soovime saavutada ka seda, et kehtiks meie õiguskord ning seetõttu sooviksin teada, kuidas teostatakse järelevalvet kas on ette nähtud või kas on ka kohaldatud karistusi ja kas midagi on muutunud paremaks? see, need olid minu küsimused. ning äh, mis puudutab sertifitseerimisorganisatsioone, äh, siis äh, teatud juhtudel me näeme, et küsimused on aastast aastasse samad. ma sooviksin teada, kuidas on tagatud huvide konfliktide vältimine. ning mul on teatud mure eh, ka seoses eh, Poolaga. kontrollikoda on juhtinud tähelepanu sellele, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal esines seal rikkumisi ning äh, teatud tootjate äh, grupid äh, olid erilise tähelepanu all ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta maksetes on seda arvestatud ning ma sooviksin siinkohal täpsemat informatsiooni, milles probleem õieti seisnes aitäh, lugupeetud esimees, nende lahkete sõnade eest meie iga-aastase raporti kohta ja kvaliteedi kohta, see oli kogu meie meeskonna töö ning ma üritan ka tulevikus kõrgeid standardeid ausas hoida. aitäh ka raportöörile kommentaaride eest ning küsimuste eest ja üritan vastata neile järjekorras. kõigepealt otsemaksete jaotus. enamasti antakse neid hektarite järgi ehk siis äh, välja makstud summa vastab äh, sellele hulgale hektaritele, millest teada anti. seitsekümmend kaks protsenti makstakse välja äh, ettevõtetele, mille suurusulatus viiest kahe tuhande viiesaja hektarile, nii et pereettevõte põhimõtteliselt. muidugi on meil väga palju ka väga väikeseid kasusaajaid Euroopa Liidus, alla viie hektari. Neid, nemad on, nüüd on siis viiskümmend protsenti kõikidest äh, toetuste saajatest. juba praeguses äh, õiguslikus raamistikus on ette nähtud võimalus paremini jagada otsemakseid. nagu te teate, kaks tuhat kolmteist reform viis, siis degressiivse maksete süsteemi ning lõpptulemusena sidumine on vabatahtlik, sellepärast et see sõltus siis äh, ja, ja see tulenes sellest, milline oli äh, langetatud otsus, aga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend selleks, et veelgi parandada otsemaksete jaotuvust, siis see degressiivsusmehhanism äh, kuu äh,, puudutab kuuekümne tuhande euroseid äh, ettevõtte kohta käivaid äh, toetusi, siis alustame kuuekümnest tuhandest vastavalt ettepanekule. ja sada tuhat eurot on äh, praegu ette nähtud äh, siis kohustuslikuks määraks komisjoni poolt. eesmärgiks on mitte karistada neid, kes, kellel on palju tööjõudu palgatud ja selleks me siis arvame maha tööjõuga kaasnevad kulud summast. samuti keskendume me sellele, kuidas sisse viia kohustuslik sissetuleku toetus. kui vaadata praegust olukorda, siis peab ütlema, et see on natukene erinev sellest, kuidas seda nähakse üldiselt, see on palju nüansirikkam, kui võtta arvesse ettevõtetele laekuvad toetused, siis me näeme suuremates ettevõtetes maksed hektari kohta on, summad hektari kohta on madalamad, kui me võrdleme neid väiksemate ettevõtetega. see on meil välja toodud ka graafikus raportis ja siin on ära näidatud, et maksed hektari kohta keskmiselt ettevõtetele, kus on üle kahe tuhande viie, kahe tuhande viiesaja hektari, on alla eh, keskmisest summast hektari kohta, mis on kaks tuhat viissada eurot ja need ettevõtjad, kellel on põllumajandussektori äh, ettevõtted, kus on alla viie hektari, siis nende ähm, keskmine toetus on kolmesaja euro võrra kõrgem kui kolmsada eurot hektari kohta tahaksin samuti mainida, et ettepanekus on meil välja pakutud ka väline äh, liikmesriikide vaheline maksete lähendamine, seda jällegi selleks, et parandada äh, paremat jaotust ettevõt-, põllumajandusettevõtjate vahel, nii et ka seda tuleks kindlasti silmas pidada meie tulevase töö seisukohalt. noored põllumehed ja otsemaksed jah, muidugi mõistame, tahame äh, ligi meelitada noori. juba kaks tuhat kolmteist reform nägi ette makseskeemid noortele põllumeestele. ja sellega tahtsime siis tõsta otsemakseid alustatava, alustavatele noortele põllumeestele. finantsaastal kaks tuhat seitseteist üle kolmesaja tuhande noore põllumehe said sealt toetust ehk siis viis protsenti kõikidest äh, otsemaksete saajatest. Nad said kolmsada kuuskümmend tuhat eurot otsemaksetena kokku ning maarengu äh, all sada seitsekümmend seitse tuhat noort põllumeest peaksid saama toetust selleks äh, perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks üle viiekümne kolme tuhande noore ettevõtja said toetust äh, ettevõtte loomiseks. nii et äh, siin on selged tõendid selle kohta, et me tõesti pingutame noorte toomise nimel põllumajandusse ja me pöörame väga suure, suurt tähelepanu just põlvkonna uuenemisele teema on aga keerukas ning tulemused ei ole kohesed. samuti pakume me põllumeestele ja ka noortele põllumeestele toetust läbi maaarengu äh, vahendite ja läbi investeeringute, kuid samuti pakume koolitust, nõuandeid ning koostöövõimalusi reservid pean ütlema, et reservide osa vähenes sellel aastal. kaks tuhat kuusteist oli meil viiskümmend viis reservi, kaks tuhat ku-, seitseteist nelikümmend kaks. maaarengu osas on meil veel kakskümmend kaks reservi, aga need aga see näitab tegelikult seda, kus probleemid on. Äh, meil on välja töötatud ka tegevuskavad liikmesriikides, äh, mis seal viiakse ellu, äh, kontrollib seda meie peadirektorat ning anname aru sellest iga-aastases aruandes. veamäär pidevalt väheneb, aga meil on ikkagi vaja teatud korrektiivseid meetmeid reservid samuti võimaldavad äh, äh, saada äh, parema pildi toimuvast ning kulude, kuludest. seeläbi kaitseme samuti ka eelarvet, teeme seda siis no maksete peatamisega näiteks ja finantskorrektsiooni abil kuidas me jälgime olukorda reservide osas? meie jaoks reservide hulk näitab seda, et me tegelikult oleme välja selgitanud nõrgad kohad. ning oleme arvestanud sellega ka oma iga-aastases tegevuses. me hoiame silma peal äh, korrektiivsete äh, meetmete kohaldamisel ning äh, tegevuskavade elluviimisel. kui ei äh, suudeta vigu kõrvaldada, siis sellega, selle tulemuseks võivad olla maksete peatumised. samuti on räägitud olukorrast Poolas ähm, köögiviljade ja toiduainete tootjate puhul. kaks tuhat kuusteist reservid jäid alles sellepärast et endiselt oli puudujääke ning äh, tegevuskava elluviimisega viivitati ja ei tehtud seda täielikult. kaks tuhat seitseteist iga-aastane aruanne äh, aga ütles, et me ei olnud äh, vaja äh, sellist reservi, sellepärast et maksed peatati. nüüd aga me näeme, et tegevuskava on ellu viidud, äh, meetmed on äh, e-, ellu viidud peadirektorat hoidis silma peal olukorral selleks, et võimalikult hästi kaitsta Euroopa Liidu eelarvet. kakskümmend viis protsenti äh, maksetest peatati kaks tuhat seitseteist märtsis ja seda pikendati kuni veebruarini kaks tuhat kaheksateist. seega väljamaksed on väga vähe tehtud finantskorrektsioon kiideti heaks kaks tuhat viisteist juba, viiskümmend viis koma viis miljonit ja järgmisel aastal eh, sada kaheksa koma kolm ja järgneval aastal seitsekümmend neli koma üheksa miljonit eurot. kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kaheksateist on meil ette nähtud ka vastavusmenetlus nii et ma usun, et Euroopa Liidu äh, finantshuvid on, huvid on siin väga hästi kaitstud. võimaliku huvikonflikti kohta, siis vastavusmenetlus äh, äh, ka algustati Tšehhi Vabariigis ja see puudutas samuti akrediteerimiskriteeriume see juhtum puudutas ühte liiget Järelevalveametist maksete, äh, äh, makseametite puhul. ja samal ajal oli see liige siis ka ühe suurettevõtte juhtkonnas, mis sai toetust. mingeid tõendeid aga ei leitud selle kohta, et see oleks kuidagi ÜPP maksete juhtimist halvasti mõjutanud. järelevalveamet ei langetanud otsuseid äh, maksete teostamiseks üksikutele toetussaajatele ja sellest tulenevalt finantskorrektsiooni ei kohaldatud, aga soovitus äh, väljastati võimudele äh, ja seisnes see soovitus selles, et taolist olukorda ei tohiks enam tulevikus juhtuda. vastav isik astus ta tagasi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesel poolel Järelevalveametist. seega võimalik huvide konflikti enam ei ole. ma loodan, et sellega vastasin teie peamistele küsimustele, muredele ja muidugi olen valmis veel detailsemalt teid teavitama, kui vaja ja danke, me wünschen es, dankeschön. Äh, jah, äh, suur tänu, minul on ka paar küsimust. Äh, kui me võtame nüüd kakskümmend viis tuhat hektarit niisuguse majapidamise, see on päris suur ettevõte. ma ei tea, kas seda peaks nimetama veel pereettevõtteks, mina olen samuti maapiirkonnast pärit Eh, ning eh, meie kandis küll ei olnud kahekümne viie tuhande hektarilisi eh, põllumajandusettevõtteid. me nimetaksime neid pigemini ka suureks ning ma leian, et kõik see, mis on juba üle saja hektari, on ikka juba suurettevõte. ma arvutasin ka ja ma nägin et üks eh, protsent eh, tulusaajatest, eh, nendest, kes saavad kõige suurema osa rahast otsetoetuste osas ja nemad saavad kakskümmend kaks protsenti kogu rahast kätte. ja ning ma näen, et siin on tegemist tõsise probleemiga ning meil on ka see tõsine probleem ning seda probleemi tuleb lahendada loomulikult tuleb seda teha koostöös nõukoguga ning pea, põllumajanduse peadirektoraadiga. ning ma tunnustan teid selle eest, et viis koma üks protsenti rohkem eksporti põllumajanduspiirkonnast, see on kaheksa korda rohkem kui varasematel aastatel. eksport on kasvanud üheksa protsenti ning küsimus on nüüd selles, et kas me äkki Euroopa Liidus liiga palju ei tooda. ning kui me peame selle nüüd maha müüma ning kui ekspordi osa äh, suureneb, siis kas see tähendab ülejääkide müüki, mida see tähendab tootmise seisukohast? kas see on mõistlik, et me rahastame põllumajandust, kui me teame et, et kümme protsenti, see tähendab küllaltki suur osa, tegelikult läheb ekspordiks ja mitte ei müüda siinsamas? ning see oli minu teine küsimus ning kolmas küsimus puudutab seda, kolmas küsimus puudutab numbrite usaldusväärsust. me oleme näinud seda, et peadirektoraat on sageli oma numbreid parandanud ja, ja ning kui me näeme, et kahekümne kahe maksekoha juures on parandusi tehtud nelikümmend kaheksa, siis see tegelikult on ikka päris palju ning järelevalveasutused, nemad ei ole tegelikult kunagi nendes numbrites kahelnud. kui me vaatame siin neid maksekohti, siis ja küsimus on nüüd selles, kas tegelikult kontrollsüsteemid on ikka usaldusväärsed, kas need numbrid ikka on õiged? kas me saame usaldada neid arve? kas meie kontrollisüsteemid on usaldusväärsed, me näeme, et korrektuurid on vajalikud. Eh, ma olen tänulik selle eest, et seda tehakse, see suurendab usaldust süsteemi vastu, kuid midagi siin on valesti. ning ma sooviksin teada teie seisukohta. Eh, ning no, ma näen, et rohkem sõnavõtusoove ei ole, nii et sõna on teil, palun. Concerning uh, mis puudutab jaotust, äh, kakssada viiskümmend hektarit äh, peretaluna, tõesti, hektareid on võib-olla tõesti palju, aga põllumajandussektor erinevates liikmesriikides on väga erinev teatud riikides kakssada viiskümmend hektarit äh, ei, äh, kahesaja viiekümne hektariga talu ei pruugi olla väga suur, aga mujal on, kuid me tõesti peame vaatama, kui, et me keskenduksime just väikestele ettevõtetele ja tõesti võib-olla kakssada viiskümmend hektarit teatud liikmesriikides on palju. ei ole mitte mingit ametlikku õiguslikku määratlust, millega paika pandakse täpselt paika siis, kui suur saab olla peretalu. aga kui me vaatame, kes töötab äh, taludes, siis me näeme, et meil on väga palju talusid, kus on kakssada viiskümmend hektarit maad või isegi rohkem ja kus töötavad ainult pereliikmed. ja just sellepärast me oma ettekannetes ka näitame, et äh, suurem osa äh, otsetoetustest läheb äh, taludele, mis on vahel küll suured, aga mida haldab üks perekond. ja tõesti, tulevikus tõesti tuleb vaadata otsetoetusi ja seda sellepärast, mida te ka just äsja ütlesite, et kuidas nad jaotuvad hektaritele aga nüüd need maksed hektari kohta, juhul kui hektareid on rohkem kui kakssada viiskümmend, siis tegelikult toetus hektari kohta on väiksem kui äh, väiksematele taludele makstud äh, toetus hektari kohta. nüüd eksport. ma arvan, et äh, võime tõesti olla uhked saavutatud tulemuse üle, me oleme Euroopa Liidu konkurentsivõimet parandanud, just põllumajandussektori konkurentsivõimet ja see, et hinnad on maailmaturu hindadega võrreldavad, on ka tähtis. konkurentsivõimet säilitatakse ka tänu otsetoetustele, mis on nii-öelda turvavõrgustikuks just kriisiolukordades ekspordi tõus oli eelmisel aastal peaaegu kuus protsenti. ja netobilanss, positiivne netobilanss põllumajandussektoris näitab, et Euroopa on hea koht põllumajandustoodete tootmiseks, me oleme nüüdseks juba mitmeid aastaid põllumajandust kaasajastanud ja kasutanud erinevaid ÜPP meetmeid selleks. kui me vaatame nüüd ekspordijaotust, siis äh, ei teki mitte mingit ohtu, et me teatud piirkonnas äh, dumpinguga toet-, dumpinguga tootmist mõjutaks. on rohkem eksporditud äh, äh, Kanadasse, USA-sse, Hiinasse, ka teistesse Aasia riikidesse, nii et me oleme tõesti mitmekesistanud äh, riike, kuhu me ekspordime ja seda just siis nendesse riikidesse, kus toidukasvatusvõimalused ei ole nii head. ja me põhiliselt Äh, ekspordime siis äh, töödeldud tooteid, äh, mitte toormaterjali. ja näide USA-st ka näitab, et tarbijad on huvitatud üpris kallite, aga ka kõrge kvaliteediga toodete ostmisest nüüd erinevad kvaliteedi tagamise süsteemid, päritolu tagamise süsteemid, mahetooted mängivad väga tähtsat rolli ekspordi tõusus. meie mahetooted on tõesti vägagi tuntud äh, kogu maailmas ja komisjon leiab, et äh, tuleb toonitada ka seda, et me oleme väga palju toetanud seda kõrge kvaliteediga toodete eksportimist ja kui vaadata neid erinevaid toetusmeetmeid, meid siis äh, me oleme siin keskendunud just ASEAN-i riikidele ja ka USA-le ehk siis nii-öelda arenenud riikidele, mitte arenguriikidele. Äh, info usaldusväärsus Ehm, nüüd äh, järelevalveasutuste välja toodud äh, vead äh, tulid välja siis kontrollide kaudu ja nad oma aruannetes toovad siis need vead välja. aga on ilmselge, et nad ei saa jälile kõikidele vigadele, me peame rääkima siin kontrollisüsteemi tõhususest ja põllumajanduse peadirektoraat kasutab kõik kogu olemasolevat informatsiooni selleks, et kohandada öö, veamäära. me oleme kuulnud väljamaksvatelt asutustelt, et öö, nad on oma tööd teinud hästi ja nüüd see, need uued sertifitseerimisasutused mängivad ka tähtsat rolli. Nemad peavad ka kontrollima statistikat, mida edastavad äh, väljamakseid tegevad asutused ja ka meie peadirektoraat sõltub siis sellest infost veamäära kohandamisel. ja veamäära kohandamisel äh, kasutame siis kogu kasutada olevat informatsiooni ja tahaksin toonitada, et me oleme siin kasutanud seda ühtset auditit äh, ja sertifitseerimisasutust äh, ja selle kaudu tööd eh, lihtsustanud. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sertifitseerimisasutused eh, andsid siis iga väljamakseid tegeva asutuse kohta oma arvamuse. ja nüüd me võime olla kindlamad ka tehtud töö kvaliteedis ja ka Äh, tulemuste kvantiteedis. kontrollisüsteem on usaldusväärne ja üleüldine madal veamäär näitab, et üleüldiselt liikmesriikide kontrollisüsteemid äh, toimivad hästi kui me võrdleme kahe tuhande kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda aasta tulemusi, siis on näha suuri edusamme ja me sooviksime nende edusammudega jätkata. ja suur tänu. üht kui teist ja liikmesriigi tulemust me kindlasti veel uurime lähemalt, Tšehhoslovakkia, Rumeenia, Itaalia on meie murelapsed ning äh, meil on probleeme ka äh, Tšehhimaaga, äh, kuid ankeedid kindlasti saadetakse välja. suur tänu ning nüüd me oleme siis jõudnud põllumajanduse peadirektoraadiga lõpuni ning sõna saab nüüd tõepoolest teine nüüd jõukuse poolest järgmine peadirektoraat regionaal- ja linnapoliitika no,, härra Lemmetri, palun Uh, äh, suur tänu. Uh, proua raportöör, lugupeetud eelarve kontrolli liikmed, tere pärastlõunat. ma lühidalt äh, sissejuhatavas sõnavõtus keskenduksin äh, õiguslikkuse ja vastavuse menetluste trendidele ja kuidas need trendid siis mõjutasid meie ettepanekuid aastateks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kui vaadata kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmiperioodi, millega me ikka veel tegeleme, sellepärast et me oleme seda menetlust lõpetamas, tahaksin toonitada, et vastupidiselt eelmisele perioodile me tegime kiireid edusamme menetluse lõpetamisel ja me eeldame, et sellel aastal äh, saame otsad kokku tõmmata ainult, ainult äh, kakskümmend protsenti programme veel käib ja, ja viiskümmend protsenti äh, välja maksmata summadest on nüüdseks juba välja makstud ja selles ähm, lõpetamismenetluses oleme saanud kinnituse, et meie mitmeaastane kontrollisüsteem toimib. me jõudsime järeldusele, et äh, veamäär eelmisel aastal oli üks koma üks protsenti ehk äh, äh, palju allpool sellest, mis eesmärgiks seatud. nüüd tulemuslikkus, seda on ka vaja arvestada. nüüd, mis meil on äh, numbritena olemas aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eelmisel aastal ma rääkisin tulemustest, mida liikmesriigid tõid välja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus. aga periood lõppes ju alles kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, sest meil on ju N pluss kaks süsteem. ja mida me nüüd näeme, on see, et äh, positiivne trend jätkub. eelmisel aastal ma mainisin teile, et et äh, meil oli tõendeid äh, selle kohta, et üle miljoni töökoha oli loodud tänu meie toetusele ja kahe tuhande viieteistkümnendal aasta lõpus oli neid töökohti juba üks koma kolm miljonit. kui vaadata nüüd lairiba ühendust, siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kaheksa miljonit inimest äh, said selle ühenduse ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal lisandus veel kakskümmend miljonit inimest. see kõik näitab, et äh, selle poliitika tulemused äh, tulevad esile natukene hiljem ja me peaksime sellega arvestama, kui me räägime ka praegusest perioodist. nüüd praegune periood, seda minu arvates iseloomustab selline segane pilt praegusel hetkel näeme me teatud julgustavaid märke. kui vaatame projektide väljavalimismäära, siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juuni lõpus oli selleks määraks kuuskümmend kolm protsenti olemasolevatest vahenditest ehk siis kakssada kolmkümmend tuhat erinevat projekti. võrreldes eelmise aastaga ehk siis juuniga kaks tuhat seitseteist Äh, suurenes see kakskümmend viis protsenti, nii et aastaga veerand kogu ühtekuuluvuspoliitika eraldistest äh, või ühtekuuluvusfondi eraldistest äh, läks siis uutele välja valitud projektidele. nii et siin on praegu tõesti ilmselgelt menetlust kiirendatud ja see on julgustav märk. kui nüüd vaadata äh, liikmesriikide prognoose tulemuste kohta, äh, mida siis need välja valitud äh, programmid endaga kaasa toovad, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus liikmesriigid hindasid, et äh, viissada tuhat uut töökohta luuakse ja kuuskümmend tuhat uut töökohta on juba loodud ja peale selle peaks toetatama ka miljonit VKE-d ja me teame, et kakssada viiskümmend tuhat on juba selle toetuse saanud, nii et tõesti võrreldes varasema perioodiga, siis tõesti me saame öö, oma tööd parandada, aga sellegipoolest on juba päris palju vahendeid erandatud öö, selleks, et öö, tulevasi projekte välja valida. ja meie arvates see näitab, et meil on tõesti käegakatsutavad ja veenvad tulemused programmiperioodi teisel poolel juba olemas. nüüd finantsvood. siin lugu on natukene kehvem. liikmesriigid on väga aeglased taotluste tegemisel ja seepärast kogu menetlus on palju aeglasem kui eelmisel perioodil umbes viis protsenti oleme maas võrreldes eelmise programmiperioodiga kaks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, umbes kaheksateist protsenti oli äh, välja valitud, nüüd kõigest kolmteist protsenti, nii et liigume siin tibusammule. miks? minu arvates on siin kaks põhjust. esiteks, me pakume liikmesriikidele seda võimalust olla nii aeglane, sest me otsustasime N pluss kolm süsteemi kasuks, mis kui me lisame siia veel selle väga heldekäelise ees äh,, eelrahastamissüsteemi, siis tõesti liikmesriikidel ei olegi mitte mingit põhjust kiiremini tegutseda. ja teiseks, liikmesriigid on äh, tõesti pidanud kohanema ja õppima äh, sellest äh, uuest äh, kontrolli- ja haldussüsteemist, mis kehtib sellest aastast, mis tähendab seda, et iga aasta lõpus tuleb teatud kontod kinni panna ja liikmesriikidel võib juhtuda teat-, olukord, kus nad peavad tegema teatud netokorrektuure, sellepärast et nad ei ole meile infot edastanud ja see tähendab seda, et liikmesriigid ei ole enam nii huvitatud äh, Äh, sellest menetlusest osalemast ja nad on väga ettevaatlikud selles osas, mida nad meile edastavad ja mida mitte. positiivseks pooleks seejuures on aga see, et äh, praegusel hetkel me näeme, et äh, selle programmiperioodi puhul veamäär on väga väike. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist raamatupidamisaastate puhul, need on need aastad, mida põhiliselt kasutatakse äh, iga-aastaste tegevusaruannete puhul ja meil oli tõesti väga vähe programme, umbes kolmkümmend viis programme, mille puhul olid äh, veel äh, maksed tegemata. aga see väike number näitab ka, et äh, jääkveamäär on kõigest null koma kuus protsenti ja liikmesriikide enda süsteemid, sest teie, proua esimees, küsisite, kas me saame usaldada riiklikke süsteeme. liikmesriigid nimelt ütlesid, nendel on null koma kaks protsenti see veamäär, nii et me natukene vaatasime selle siis üle. kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist äh, minu arvates siin on meil rohkem programme sada seitsekümmend viis tuhat programmi, millega siis arvestatakse ja praegusel hetkel me oleme üle vaatamas kulusid. aga liikmesriikide ametiasutused on meile juba teada andnud, milline on nende välja arvatud korrigeeritud veamäär, milleks on siis null koma kaheksa protsenti. nii et kui me läheme tagasi lähtekohale, ma ei saa veel kinnitada seda protsendimäära aga tulemus või vähemalt lähtekoht on tõesti kahe tuhande kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal äh, üpriski julgustav. kui vaatame nüüd vigade allikat, siis äh, tavaliselt on see seotud abikõlbulikkusega praegusel perioodil ja see ei puuduta enam nii palju avalikku hanget ja natukene ja, ja tõesti väga vähe ka ainult äh, riigiabi nii et äh, kui see kõik kokku panna, võib teha järelduse, et kõik äh, minu peadirektoraadi haldusalas tehtud äh, maksed eelmisel aastal olid sellised, mille puhul veariski määr on üks koma üks protsenti nii et me oleme vägagi veendunud, et see langustrend jätkub võrreldes siis eelmise aastaga. eelmisel aastal me rääkisime ühe koma kolmest kuni kolm koma seitsmest protsendist, nii et me jääme vägagi palju alla sellele numbrile ja me loodame, et Kontrollikoda äh, jõuab samasugusele tulemusele. nüüd pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat Ähm, mis prognoose me teeme, me leiame, et kurss on õige, et see uus iga-aastane aruandlussüsteem on õige ja me ei peaks siin hakkama uuesti ratast leiutama, nii et me teeme ettepaneku, et jätkame samamoodi, teeme ettepaneku lihtsustada, äärmuslikult äh, lihtsustada kasutades võimalikult palju lihtsustatud kuluvõimalusi, millega meil on võimalik äh, vältida ka abikõlbulikkuse probleeme ja me teeme ka ettepaneku suurendada distsipliini, sest meie arvates on see praegusel programmi perioodil nõrgaks kohaks ja pluss sinna juurde veel see N pluss kolm äh, süsteem ja sellepärast teeme ettepaneku tulevikus uuesti kasutada N pluss kaks süsteemi ja me loodame, et Euroopa Parlament toetab neid ettepanekuid, aitäh! suur tänu ja raportöör, palun! Eh, jah, suur tänu, proua esimees. suur tänu ka härra peadirektorile. tänan selgituste eest ning tänan ka selle eest, et te kirjeldasite positiivseid suundumusi ning neid aspekte, kus meil on pisut murekohti see puudutab äh, näiteks äh, rahavoogude aeglust äh, ning tõepoolest see aruanne on väga huvitav ning ma sooviksin hea meelega põhjendusi, miks liikmesriigid on sellise aeglusega leppinud. kui me näeme siin teatud suurejoonelist lähenemist, siis äh, tegelikult äh, üleskutse suurendada distsipliini, see on vägagi mõistetav ja tervitatav, kuid ma ei tea, kas see lahendab olukorda. kas me suudame sellega tagada vahendite parema rakendamise? varasematel aegadel oli distsipliin võib-olla küll tugevam, kuid äh, see ei olnud ainus, mis, millest kasu oli, oli ka muid tegureid mul on ka mõned küsimused, väga paljusid asju on võimalik kahepoolselt selgitada, kuid siinkohal siinkohal huvitab mind kontrollide tulemuste erinevus, me teame, et aastatel kaks tuhat seitse kuni kolmteist oli jääkveokvoot, kuid möödunud aastal olid numbrid suuremad ning ma sooviksin teada, mis siin vahepeal juhtunud on. siinkohal on juttu juba teistsugusest veakvoodist me näeme, et tegemist on väga erinevate numbritega ning ma tahaksin teada, miks see nii on. siis mul on veel üks küsimus. mul on kahju, ma unustasin selle kohe algul ära, tegemist on väga spetsiifilise teemaga. kuid ma sooviksin komisjoni esindajatele öelda vaid seda, et kui me kontrollikojaga koos korrektuuri läbi vaatame, me näeme, et korrektuure tehakse praktiliselt iga perioodi jooksul. seda juhtub erinevates fondides. me näeme, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tuleb ka veel korrektuure ning äh, ka varasematel perioodidel on meil olnud väga suuri korrektuure. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta andmeid mul veel täpselt ei ole, kuid kaks tuhat seitse kuni kolmteist, nende kohta ma sooviksin küll äh, täpsemat infot. see tuleb küll nüüd väga palju aastaid hiljem, äh, kuid ma sooviksin äh, teada kas ähm, äh, siin on tegelikult programme rakendades vahendeid kaotsi läinud? kas me peaksime seda kõike vaatlema kumulatiivselt? kui me kõik kokku arvestame, siis me saame päris suured summad Äh, kuid äh, ma sooviksin teada, kuidas see jaotub perioodide lõikes. ma sooviksin teada, mida peadirektor sellest arvab. Äh, ning loomulikult me uurime seda ka ise edasi. edaspidiste korrektuuride osas me kahtlemata soovime suurendada läbipaistvust ning seda ka koostöös Kontrollikojaga mis puudutab äh, regionaalpoliitika peadirektoraadi äh, aruannet, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus me näeme väga kiiret arengut. valitud on vaid viiskümmend viis protsenti äh, projekti taotlustest, siin oli juttu väga suure joonelisest lähenemisest ja ma sooviksin teada, kas see on seotud ka haldusküsimustega äh, ning äh, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat, äh, siis me näeme siin juba teatavat langustrendi. sooviksin teada, kuidas oleks siin võimalik leida lahendusi ning me näeme, et liikmesriikidel on väga palju tegevuskavasid välja töötatud, kuni kuussada ning me sooviksime teada, kas need tegevuskavad kas need tegevuskavad eeldavad liikmesriikidel ka teatud ettevalmistusi, mis on nende tegelik sisu? ning üks küsimus, millele peadirektor ei viidanud, see puudutab suhteid Euroopa Investeerimispangaga. järgmise finantsraamistiku äh, puhul on äh, suuremad võimalused loovate rahastamisvõimaluste kasutamiseks siin tekib küsimusi ka seoses Brexitiga ning ma sooviksin teada, kuidas regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat näeb koostööd Euroopa Investeerimispangaga. ning veel üks küsimus. see puudutab kontrollisüsteeme, haldussüsteeme pean eelkõige silmas äh, konkreetsemaid liikmesriike ennetavaid äh, kontrollivõimalusi. kuidas on võimalik probleeme ennetada? ja te viitasite ka reservidele, reservide vähendamisele. sooviksin hea meelega teada äh, seda, mis selle taga on Ähm, me räägime ju miljonitest tulusaajatest ning ma sooviksin teada, et kui me peame äh, otsustama, milliseid äh, vahendeid kasutada kahe tuhande kahekümnendale aastale järgneva perioodi jooksul, eh, siis ma sooviksin teada, millised on peadirektoraadi konkreetsed ettepanekud me teame, et rahavood on muutunud aeglasemaks, kuid ma sooviksin teada seda, kuidas peadirektor põhjendab seda möödunud aasta kasvu. see kasv oli ju möödunud aasta jooksul väga kiire. esmapilgul tundub see veidi paradoksaalne. härra peadirektor, palun, sõna on teil proua raportöör, aitäh teile nende märkuste eest. Te küsisite, miks menetlus on nii aeglane. ma arvan, et siin on kaks põhjust ja ma juba mainisin neid, aga selleks, et natukene rohkem selgitada see, et meil kohe programmiperioodi alguses põhimõtteliselt äh, programmi lõpuni oli tagatised äh, kolm aastat äh, enne, kui see kohustus võeti, liikmesriigid saavad selle raha ja see tõi endaga kaasa selle, et liikmesriigid väga aeglaselt valisid äh, projekte välja. me olime tõesti jäänud väga palju maha võrreldes eelmise programmiperioodiga. nüüd juunikuus kaks tuhat kaheksateist on välja valitud kuuskümmend kolm protsenti projektid, see näitab, et meil on kvoot, mis on sarnane kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmiperioodiga, aga programmiperioodi alguses me kaotasime aega see tähendab seda, et maksed kasusaajatele ja tagasimaksetaotlused Euroopa Liidu eelarvest on äh, väga palju maha jäänud võrreldes kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmiperioodiga. ja liikmesriikidel oli võimalik olla nii aeglane just selle praeguse regulatiivse raamistiku pärast, nii et ma eeldan, et et äh, finantsvoogude puhul me ei jõua kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmi perioodile järele, me lihtsalt jääme maha ja oleme sellel programmiperioodil aeglasemad. aga ma tahaksin toonitada, et on ka väga hea põhjus, miks rahalise poole pealt oldi nii aeglased ja seda sellepärast, et meil on praegu äh, süsteem, mis on tõhusam ja kuhu on sisse nii-öelda ehitatud ka oht, et netokorrektuuridega võib olukord muutuda, varem see niimoodi ei olnud. ja nüüd esimesed märgid, mida me oleme näinud kaks tuhat viisteist, kuusteist ja kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist raamatupidamisaruannete puhul Äh, näitavad, et liikmesriigid on põhjalikumad äh, kulutaotluste puhul. ja just sellepärast veamäär ongi nii väike. ja sellega tulen nüüd ka kohe terminoloogia küsimuse juurde. me hea meelega edastame teile kirjaliku lühik-, lühikese selgituse erinevate terminite kohta, mida me kasutame. Teie rääkisite nii-öelda kaasaskantavast, äh, vabandust, aruantavast veamäärast. see on siis liikmesriikide ametiasutuste paika pandud veamäär, enne kui läbi viiakse finantskorrektuure riiklikes süsteemides. aga me edastame teile kõik need definitsioonid, kaasa arvatud ka selle keskse termini, mida me kasutame iga-aastases äh, tegevusaruandes ja mida kasutab ka Kontrollikoda. selleks on siis äh, makk makse tegemise ajal valitsenud risk ehk et võtame siis ühe kalendriaasta esimene jaanuar kuni kolmkümmend üks detsember ja milline oli selle perioodi risk. nüüd äh, korrektuurid hea meelega edastame teile üksikasjaliku info selle kohta, äh, milliseid äh, finantsperioode need korrigeeritud numbrid puudutavad. aga kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperioodide puhul on meil siin väga suur vahe, sest kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist oli meil äh, tegemist tõesti nii-öelda kuhjunud korrektuuridega ja praegusel hetkel on meil umbes üheksa miljardit äh, korrektuuridena, mida liikmesriigid on välja pakkunud ja sellele lisaks veel neli äh, miljonit, mille pakkus välja komisjon. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on olukord täiesti teistsugune, sellepärast et äh, riiklikud süsteemid ja riikide kontrollikojad nõuavad finantskorrektuure haldavatelt asutustelt ja seda ühe raamatupidamise aasta jooksul. see tähendab seda, et meil on iga-aastased numbrid nende ametiasutuste tulemuste kohta ja ka siis äh, komisjoni nõuete kohta. ja me võime jõuda tulemusele, et veamäär on üle kahe protsendi, isegi äh, äh, kui see siseriiklik veamäär, siseriiklikult äh, identifitseeritud veamäär on alla kahte protsenti. nüüd eeltingimuste puhul meie leiame, et see süsteem on olnud päris edukas, isegi kui oli väga raske seda hallata nii liikmesriikidel kui ka komisjonil, sest meil oli väga palju eeltingimusi ja meil oli väga palju eeltingimusi, mis olid täitmata veel programmiperioodi alguses ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi puhul oli lugu selline, et oli võimalik hakata rakendama ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuni oli aega lõpu, oli aega siis saada tunnistus selle kohta, et eeltingimused on täidetud ja see kõik põhines siis tegevuskavadel erinevatest liikmesriikidest. kokku oli meil üle kuuesaja tegevuskava, nii et te näete, tegemist oli vägagi bürokraatliku süsteemiga ja suure bürokraatliku koormusega. aga nüüd võime me öelda, et tegemist oli korraliku ohuga öö, äh, liikmesriikidele sest meil oli jäänud tõesti nii-öelda käputäis täitmata eeltingimusi. meil on üks liikmesriik, mille puhul me oleme peatanud maksed ja seda just sellepärast, et eeltingimused on täitmata. see puudutab siis transpordi operatiivseid programme äh, Madeiral ja meil on veel kaks ja kolm programmi mille puhul me oleme juba saatnud välja siis hoiatuskirja liikmesriikidele, et me võime maksed peatada. aga mõeldes nüüd selle suure esialgse numbri peale, see näitab, et äh, liikmesriigid äh, pandi olukorda, kus nad olid sunnitud korda looma. nüüd äh, tulevikus ähm, tuleb siiski teatud eeltingimused säilitada järgmise programmiperioodi jaoks, aga me peame neid eeltingimusi drastiliselt vähendama. ja me peame vältima tegevuskavade koostamist tulevikus, sest äh, siis liikmesriigid ei saaks hüvitustaotlusi teha öö, äh, täitmata eeltingimuste kohta. nii et tegemist on lihtsustamisega, aga nii, et äh, meede jääb ikkagi tõhusaks. Äh, Brexitit kuulsin ja äh, raha, erinevate rahastusallikate kasutamist. pean tunnistama, et ma ei saanud sellest küsimusest aru jah, praegusel hetkel auditeerimises me põhiliselt keskendume öö, ähm, varase ennetuse audititele. see on ka see lähenemine, mida jagab proua esimees, et tuleb saada kindlus, et siseriiklikud süsteemid toimivad ja on usaldusväärsed. ja sellepärast me vaatame, et haldav asutus toimiks ja et ka auditeeriv asutus toimiks, kui me oleme saanud siis äh, iga-aastase aruande. ja need reservatsioonid, mis me oleme välja toonud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, on põhiliselt seotud haldavate asutustega mis ei toimi ikka veel piisavalt hästi, kus on nõrku kohti ja mille puhul meie näeme riski, et äh, me ei saa kõiki makseid välja maksta ja see on siis äh, suurema osa meie reservatsioonide taga. ja veel üks nõrk lüli Äh, abikõlbulikkus eelkõige ja samamoodi ka avaliku hanke, avalike hangetega seotud äh, nõrkused. ja teie vägagi õigustatud soov saada täpsemalt teada seda, kui palju on kasusaajaid, millist toetust pakutakse erinevatele investorrühmadele. ma arvan, et olukord on palju parem kui minevikus, tegemist ei ole enam läbipaistvatu musta kastiga. meil on avatud statistikaplatvorm, millega saavad tutvuda kõik kodanikud. kolm korda aastas me kaasajastame seda vastavalt viimastele numbritele, mida meile edastavad liikmesriigid ja see tagab tegelikult info mitmekesisuse nii edusammude kohta, toetuste saajate kohta, toetavatavate sektorite kohta ja samamoodi on võimalik siis ka võrrelda erinevaid liikmesriike või vaadata ka siis üleüldiselt Euroopa Liidu keskmisi näitajaid. ja ka tuleviku jaoks oleme me välja pakkunud äh, selle, et äh, liikmesriigid peaksid iga kahe kuu tagant meile äh, statistikat edastama selleks, et me saaksime veelgi tihedamalt andmeid nüüdisajastada ja täpsemaid numbreid siis edastada. aitäh! suur tänu! sooviksin esitada veel kaks-kolm küsimust kui me võrdleme nüüd kahe peadirektoraadi andmeid, siis me näeme sarnaseid probleeme siin nii regionaal- kui põllumajanduse peadirektoraadi juures ning see kaheprotsendiline veamäär, ma ähm, küsiksin, et kas teie ametnikud on siis nüüd palju täpsemad kui teise direktoraadi äh, töötajad? põllumajanduse peadirektoraadis korrigeeritakse kaks kolmandikku ning makseasutused korrigeerivad umbes nagu viiendiku kõikidest ettevõtmistest ning ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate. ning teine küsimus ning meil on hangetest Poolas ja Ungaris nelikümmend viis ja kuuskümmend protsenti vastavalt äh, äh, seotud toetustega ning küsimus on, mis on need tulemused. keegi ei saa mulle väida, et äh, Poolas on ainult üks firma suuteline tegema vastavaid töid. kui me kord juba Ungarist räägime, siis Ungari on finantskorrektuuride tegemisel kõige rohkem maha jäänud, kolmkümmend viis protsenti kõikidest eh, finantskorrektuuridest on seal ellu viidud, teiste puhul on see number üle kaheksakümne eh, ning siin tekib küsimus ka abikõlbulikkusest. Eh, siin tekib uus küsimus, sest et on huvitav, kui tekivad suured vead, siis sellest ma saan aru, aga äh, kui abikõlbulikkuse puhul tekivad probleemid, äh, siis äh, kuidas te selgitate seda, kui me, kui meil on olnud seni piisavalt raha projektide rahastamiseks, siis tekivad ametiasutustel endil suured probleemid. küsimus on selles, kuidas nad need lahendavad ning äh, mul ei ole siin rohkem sõna soovijaid nimekirjas, nii et saate sõna, palun. Ähm, suur tänu. me hea meelega veel kirjalikult teile vastustused, vastused edastame, kui härra Voonil mõni küsimus siin veel lahtiseks jääb. aitäh et te võrdlesite meid põllumajanduse peadirektoraadi kolleegidega, kellest osad on siin veel kohal. ja et üleüldiselt, mis see võrreldatavus siis üldse on? kahjuks tegelikult otsetoetustega pole võimalik mitte midagi võrrelda. mina oleksin väga ettevaatlik siin võrdluste tegemisel, sest meil ei ole veel terviklikku pilti äh, Ühtekuuluvusfondi ja Regionaalarengu fondide ko kohta. see veamäär, mis on nüüdseks kinnitatud, see üks protsenti kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, tegevusaruandes, see puudutab raamatupidamise aastaid kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist. ja, ja ainult kolmkümmend viis protsenti kolmkümmend viis programmi kolmesajast on üleüldiselt äh, statistikat selle perioodi kohta edastanud, nii et ma ei tahaks siin sellest sügavaid järeldusi hakata tegema. ilmselgelt oli tegemist nende musterõpilastega. vanas perio-, vanal perioodil ma ei ole kindel, et see kolm koma millegagi protsent puudutab vana äh, perioodi, see oli siiski kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja sellepärast ma ütlesingi, olgem ettevaatlikud. mida me juba praegu näeme, on see, et auditeerivad asutused ise juba kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist aastate kohta, kus meil on rohkem infot operatiivsete programmide kohta ja yes, neid on kokku sada kuuskümmend viis ehk üle poole kõikidest programmidest. ja me näeme, et veamäär on kuskil kaks koma null kaheksa protsenti ja seda tuleb kontrollida, mis tähendab seda, et äh, arvatavasti äh, see veamäär on rohkem kui null koma kaheksa protsenti ja ilmselgelt kõik operatiivsed programmid ei ole kaasatud, nii et ma ei taha siin spekuleerida selle üle, et mis see lõpptulemus siis on nüüd need üksikud pakkujad, me oleme olnud väga aktiivsed, meil on üks uuring, mida viiakse komisjonisiseselt äh, läbi, sest me tahame tõesti sügavamalt seda olukorda analüüsida. ja kui ma õigesti mäletan, siis äh, selle kuu lõpuks peaks see uuring ka valmis olema, nii et kui te soovite, oleme valmis tulema teie ette ja selle uuringu tulemusi esitlema. vahepeal oleme pöördunud ka Ungari ametivõimude poole ja küsinud nende seisukohta. väga huvitav vastus, mille saime Ungari ametivõimudelt. no see läheb pigem anekdootide maailma, nii et me võime tõesti rääkida pikemalt ka Ungari ametivõimude vastustest äh, kui me esitleme teile selle siseuuringu tulemusi. ja tuli välja, et tegelikult Ungaris äh, üksiku pakkuja äh, süsteemi kasutatakse Euroopa Liidu fondide puhul palju vähem kui riiklike vahendite puhul. noh, siin on väga palju erinevaid lähenemisviise. finantskorrektuurid Ungaris, äh, kui lubate, siis vastan sellele kirjalikult, sest äh, ma, minu jaoks olid uued need numbrid, mida teie mainisite. ja nüüd lõpetuseks ähm, äh, väljavalimiskriteeriumite nõrkus, äh, projektide valikukriteeriumite nõrkus. Äh, jah, äh, hallatavad asutused on, haldavad asutused on siin nõrgaks lüliks, äh, oleme seda mitmeid kordi näinud. see võib olla üllatav, mõeldes äh, selle peale, millised kogemused peaks haldavatel asutustel nüüdseks juba olema. aga suur osa sellest, mida auditeerivad asutused äh, välja toovad, on seotud riiklike abikõlbulikkuse reeglitega. ja minu jaoks äh, tähendab see seda, et järgmise programmiperioodi alguses peaksime me üritama vältida seda kurikuulsat ähm, ülereguleerimise nähtust, ehk et me lisame siis Euroopa abikõlbulikkuse reeglitele veel riiklikud abikõlbulikkuse reeglid ja me peaksime liikmesriikide tähelepanu äh, pöörama just äh, sellele ülereguleerimisele ja probleemidele, mis sellest tulenevad. aitäh! ja, wir danken Ihnen und jah, palju tänu teile ning me juba pakuksime teile hea meelega korterit, äh, sest et siin on ilmselgelt äh, vajadus Ungari, Slovakkia, Poolaga siin arvamusi vahetada. tere tulemast, Kreeka! tere tulemast, me oleme alati tänulikud selle eest, et te olete valmis meie küsimustele vastama niisiis, nüüd oleme selle kuulamisega lõpule jõudnud ning ma tervitan siin südamest proua Michaud, rände- ja siseasjade peadirektoraadi peadirektorit, keda saadab härra Köhler naabruspoliitika äh, peadirektoraadist äh, ja ka no, äh, TEFCO peadirektoraadist. proua Michu, sõna on teil, palun Good afternoon. Thank you very much. Uh, tere pärastlõunat ja suur aitäh teile, proua esimees, lugupeetud raportöör, liikmed, daamid ja härrad. minu jaoks on tegemist suure auga täna siin teie seas viibida ja ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest teiega rääkida kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmisest, sellepärast et mina asutasin ametisse esimesel märtsil kaks tuhat kaheksateist peadirektori. ma tunnen suurt headmeelt selle üle seega, et Digitevko ja Digineer äh, kolleegid minuga koos siin viibivad. tahaksin ütelda, et meie eelarve, äh, homme peadirektori eelarve on kaks protsenti kogu Euroopa Liidu eelarvest ning toimib hästi ja sünergias kõikide teiste peadirektoraatidega ja teiste vahenditega. muuhulgas ka kahe nende peadirektoraadi vahenditega, kelle liikmeid ma mainisin. eks minu esimeseks eesmärgiks äh, saabudes oli kaks tuhat seitseteist äh, deklaratsioonile allkirja anda. siinkohal ma muidugi Äh, sõltuma eelkäija tehtust. viimasel aastal äh, see ähm, aasta oli meie jaoks äärmiselt äh, tihe, aga me oleme läbi erinevate tegevuste oma poliitikaid üritanud ellu viia ning eesmärke saavutada. me jätkame seda ja teeme seda läbi ühistöö. mis me oleme ära teinud? esmalt oleme me oma üldisi poliitika eesmärke üritanud ellu viia, oleme teinud uusi õigusloomelisi ettepanekuid, läbivaatamise ettepanekuid ning ka muid eh, mitteõigusloomelisi ettepanekuid. kolmsada kolmkümmend heakskiitmismenetlust toimus kaks tuhat seitseteist kakssada kaheksakümmend kolm aastal kaks tuhat kuusteist. lisaks vägagi pingelisele õigusloomulisele tegevusele oleme me koordineerinud liikmesriikide tegevust ja toetanud äh, operatsioone ka kohapeal, eriti just äh, Kreekas ja Itaalias äh, kõnealuse aasta puhul. meie eesmärgiks on olnud aidata neil liikmesriikidel tulla toime rände väljakutsetega ja sellest tulenevalt oleme me väga sihtmärgistanult tege-, tegutsenud ning pakkunud ka suuremat rahalist toetust just kahele liikmesriigile ning teistele tsentraliseeritud ametitele. samuti saavutasime me edu oma välispiiride mm, kaitse parandamisel. seda muuhulgas läbi Euroopa piirivalve ning rannikuvalve Te teate, et tegemist on eeltingimusega sellele, et ähm, meie piirid toimiksid. koostöö peamiste transiiti ning päritoluriikidega on samuti leidnud äh, tugevdamist selleks, et vähendada ebaseaduslikku sisserännet, äh, sisserändajatega kaubitsemist ning äh, selleks, et parandada tagasivõtmise, tagasipöördumisega seotud tulemusi. kõikides nendes valdkondades oleme me oma jõupingutusi koordineerinud komisjoni siseselt koos kõikide teenistustega, nagu ma alguses ütlesin. ja ma pean ütlema, et minu jaoks on suureks auks olla siin koordinaatorina ja ma võin teile ütelda, et komisjon on selles valdkonnas tegutsenud ühtselt. Internally and externally. Regarding support to returns. mis puudutab toetuste tagasisaatmistele, siis üheksateist tuhat inimest äh, said äh, toetust äh, äh meie varjupaigarände äh, fondist. samas oleme me jätkanud tegevust ka seadusliku sisserände vallas. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks üle üheksakümne nelja protsendi eh, taotlejatest ehm, asu-, asutati ümber, tegemist on kahekümne kuue tuhande inimesega erinevates liikmesriikides. augustiks kaks tuhat kaheksateist kolmkümmend kaks tuhat isikut on saanud äh, kasu, abi ka kaasrahastatud, Amifi poolt kaasrahastatud äh, skeemidest. liikmesriigid on äh, ka viiskümmend tuhat ümberasustamist lubanud läbi viia ning see programm on, mm, käib, käivitati siis kaks tuhat seitseteist ning lõpeb kaks tuhat üheksateist sügisel ka on üle kahe tuhande viiesaja kohaliku regionaalse liikmesriigi poliitika toetust saanud. see tähendab seda, et rohkem äh, kui kolmkümmend protsenti eelmisel aastal. me oleme samuti tugevdanud struktuurifondide AMIF-i vahelist sünergiat ja teinud äh, tööd ka kolleegidega tööhõive, regionaal- ja linnapoliitika ähm, osakondadest, see on aidanud komisjonil ka ette valmistada oma ettepanekud järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. julgeoleku vallas me oleme edasi liikunud terrorismi vastases võitluses radikaliseerumise osas, organiseeritud kuritegevuse ning inimkaubanduse osas. me valmistasime ette terrorismivastaste meetmete paketi, mis muuhulgas kätkeb endas ka tegevuskavasid, avaliku ruumi kaitset ning keemilise, bioloogilise, radioloogilise ning äh, tuumaohu vähendamisel. see kiideti oktoobris heaks komisjonis. samuti teeme äh, koostööd internetiettevõtetega selleks, et äh, vähendada terrorismi sisu internetis. samuti oleme välja töötanud uue tegevuskava narkootikumide kohta selleks, et äh, võidelda sihtmärgistatumalt organiseeritud kuritegevuse vastu. lõpetuseks julgustame liikmesriike veelgi enam ära kasutama olemasolevaid vahendeid, nagu näiteks Euroopa Liidu infovahetussüsteem ning meie jõupingutused on vilja kandnud viis koma kaks miljardit korda kasutati CIS-i süsteemi eh, võrreldes kolme koma üheksa miljardi korraga eh, eelneval aastal. kaks tuhat seitseteist eh, aasta tegevusaruanne annab detailse ülevaate kõikidest saavutustest kaks tuhat seitseteist aastal. ja seal on ära toodud ka kvantitatiivsed andmed, kui vaja. siin on samuti analüütiliselt selgitatud, milliseid vahendeid on kasutatud ning kuidas elluviimist hinnati. üldeelarve, mis hõlmab ka ameteid ja mida juhtis siis DJ Home, oli kõrgem kui ette nähtud finantsprogrammeerimisel, aga arvude osas te nägite kindlasti eelmise aasta puhul, et kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist toimus suur tõus, kaks tuhat seitseteist jällegi jäime samale tasemele kui kaks tuhat kuusteist üldine riskimäär on väike, kaksteist miljonit, kaksteist koma viiskümmend seitse miljonit ning jääkmäär on alla kahe protsendi. mõned spetsiifilised valdkonnad siiski on sellised, kus veamäär on üle kahe protsendi ning meil on ka viis reservi vastavalt komisjoni eeskirjadele me oleme juba äh, ka käivitanud äh, tegevuskohad nelja reservi osas äh, finantsprogrammide raames, suurem järelevalve, ennetav tegevus ning tagasinõudmine EXPO-st auditite osas on viinud selleni, et Saksamaalt vana programmi raames saime tagasi kaks koma viis miljonit. reservide hulk väheneb arvatavasti kolmele aasta lõpuks. EAS osas ja ka siin tehtud reserv on ähm, ettevaatusabinõu äh, ning äh, selle viisime siis sisse vastavalt kontrollikoja nõuannetele me hoiame EASO silma peal ja kui annate mulle võimaluse, siis hiljem ka pikemalt peatun sellel punktil. oluline on toonitada, et need reservid näitavad, et me tegelikult proaktiivselt äh, töötame nende probleemidega ja usume, et eh, see kindlasti on ka stiimuliks eh, ennetama vigu. jah, tõepoolest. me oleme veelgi enam pingutanud ex-ante ja ex-post audititega. korrektsioonid meie meelest öö, eh, peaksid viivani, viima ennetuseni ehk siis Eh, liikmesriigid peavad mõistma, et eh, vastavad summad nõutakse sisse. tulemused on olnud positiivsed, eh, enamus näitajaid on positiivsed. kontrolli tõhusus ja ka muud. liikmesriikide programmid vast-, AMIFi all ja julgeoleku küsimustes Äh, no, toimivad täiskiirusel, kõik äh, juhtimis- ja kontrollisüsteemid toimivad ning äh, täidetakse püstitatud ülesandeid. me viime läbi intensiivset järelevalvet, viisime läbi ka vahearuande programmide kohta, mis oli meile suureks abiks uue mitmeaastase finantsraamistiku väljatöötamisel. Solid programmi raames kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist oli meil kuussada seitsekümmend kaheksa iga-aastast programmi, üksteist neist on veel käimas. oli varem enne käimas, nüüd ainult kaheksa. selleks, et Euroopa Liidu vahendeid siin valdkonnas kasutataks sihipäraselt, oleme me teinud mitmeid äh, muudatusettepanekuid äh, eelarvesse ning äh, ettepanekuid liikmesriikide programmide läbivaatamiseks seitsekümmend äh, läbivaatamist iga-aastaselt leebased. meie vahendeid, meil on vahendeid vaja selleks kas või, et ähm, äh, paremini korraldada piiritöövalvet, sellealased ettepanekud on tehtud ka MMF-i selleks, et vastata tõhusalt rände ning julgeoleku väljakutsetele, on meie ähm, meeskonda vaja suurendada, meil on vaja rohkem personali. kaks tuhat seitseteist aasta lõpuks minu osakond äh, koosnes viiesaja viiekümne kuuest äh, liikmest. meie, meil on väga palju tegevust, meie poliitiline äh, tegevuskava on väga tihe ja see on ka põhjuseks, miks on meie peamiseks eesmärgiks tulemusi saavutada, kuid samas peame olema teadlikud sellest, millised on meie personalipiirangud. kokkuvõtteks on meil õnnestunud läbi oma poliitika toetada tegevust koha peal ning ma võin teile kinnitada, et kindlasti teeme seda tulevikus ka Hispaanias ja hoiame eh, silma peal ka detailidele ja sellele, kuidas meie eelarvet täidetakse. Eh, ja hindame seda tegevust mina omalt poolt kindlasti jätkan teiega kohtumisi, arutelusid. meil on vaja proaktiivset lähenemist. Our control, we need to. meil on vaja suuremat kontrolli. aga ma pean ütlema, et see tegevuskava, millest me räägime, on väga ambitsioonikas meie valdkonnas, vägagi suurte väljakutsetega me peame jätkama tulemuste poole püüdlemist. tahaksin tänada teid tähelepanu eest ja ma ootan teie küsimusi. jah, suur tänu, proua Mišu. härra Köhler, härra Kõens, kas teil on omalt poolt midagi lisada? jah, ta on lahendi fraag. jah, küsimused hiljem. nüüd saab sõna raportöör. jah, suur tänu, proua esimees ka mina omalt poolt äh, äh, tervitan proua Michaud kui uut peadirektorit äh, rände- ja siseasjade peadirektoraadis. tema ees seisavad tõepoolest väga keerulised ja rasked ülesanded ning mul oli väga hea meel kuulda, et ta püüab saavutada seda, et Euroopa kodanikud tõepoolest ka näevad seda, mida tehakse. niisiis, kui asjad lähevad viltu, siis on väga kasulik, kui ametisse pannakse just naine, et asjad korda ajada, nii et ma soovin teile edu teie uues ametis. mul endal on äh, samuti väga suured lootused äh, seoses naabruspoliitika ja rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi äh, tegevusega. see kõik on seotud pagulaskriisiga, meie ümber valitseva tegelikkusega oluline on ka see, kuidas üldsus probleemidesse suhtub ning äh, tegemist on väga aktuaalsete küsimustega ning äh, sageli näib, et me ei reageeri kriisile piisavalt tõhusalt. kas meil on vaja mingit tagatisfondi? Äh, me, meil on välis- suhete valdkonnas tagatisfond loodud, võib-olla oleks see ka siin mõistlik, kuid ma põhimõtteliselt leian, et meil on siin veel väga palju puudujääke. me peame tagama ühelt poolt kontrolli, teiselt ja läbivaatuse, kuid ränne on väga tundlik teema, pagulaste õigused on väga tundlik teema ning äh, teie käsutuses ei ole kuigi suured rahasummad kõigi nende probleemide lahendamiseks. kodanikud aga tajuvad olukorda selliselt, et me jagame raha Türgile, me anname raha välja erinevateks äh, tegevusteks, mis on kodanike arvates tõepoolest tohutud summad ning kodanikud eeldavad, äh, et äh, sellest on ka kasu. nii, siit tuleneb minu küsimus, milline on teie peadirektoraatide vaheline koostöö? loomulikult on alati võimalusi teha asju paremini, suurendada tõhusust. me oleme aga siin pisut kauaks ootama jäänud, et võtta meetmeid rändeprobleemide lahendamiseks, me reageerime selle asemel, et ennetavalt tegutseda ja ning kui me soovime tegutseda kiiresti, siis mind huvitab, kas te olete huvitatud omavahelise koostöö edendamisest, mitte, mitte ainult aktuaalsetele sündmustele reageerimisel, millega tuleb kahtlemata ka arvestada, eh, vaid ka no, pikemas perspektiivis ka parlament eh, soovib eh, omalt poolt panustada vastavalt kriisi raskusele, kuid küsimus on ka selles, kas rahaliste vahendite kasutamist kontrollitakse. kui me vaatame eh, Türgis toimuvat, kui me vaatame Liibüas toimuvat ning eh, ka läänepoolsed riigid, Maroko, Tuneesia, eh, sinna reisib parlamendikomisjon paari nädala pärast, tegemist on väga keeruliste piirkondadega ning kaks protsenti sellest rahast, mis teie käsutuses on, eh, neid tuleb kasutada väga keeruliste ülesannete lahendamiseks eh, ning siin on tõepoolest vaja tagada ka suur läbipaistvus ning siit ka minu küsimused ühele küsimusele te juba vastasite, te rääkisite personaliprobleemidest. terve rida kolleegidest on samuti sellele küsimusele viidanud. kuidas on võimalik kriisile reageerida, kriisiga seotud probleeme lahendada. ma sooviksin, et te pakuksite välja konkreetsemaid lahendusi, ütleksite, millist personali teil tegelikult on vaja ning arvestades rändesurvet eelarvevahenditele, tuleb mõelda sellele ka järgmise finantsraamistikuga arvestades tuleb pöörata tähelepanu ka vahendite tõhusale kasutamisele. küsimus on selles, kuidas kodanikele selgitada seda, kuidas vahendeid tõhusalt kasutatakse, mille eest raha välja antakse, mida selle eest saavutatakse. siiamaani ei ole meil tegelikult konkreetseid indikaatoreid, millega tegevuse tõhusust hinnata ka siis, kui me räägime ümberasustamismehhanismist. kõige haavatavamad isikud, naised, saatjad, alaealised, just nende puhul on väga palju lahtisi küsimusi kui me püüame olukorda hinnata, mõelda, mida me soovime saavutada, siis tekivad küsimused sellele, selles osas, kui kiiresti me reageerime, kui tõhusalt me reageerime ning eh, ma leian, et ka Rahvusvahelise Koostöö ja Arengu peadirektoraat peaks mõtlema sellele, kuidas äh, pagulasküsimusega tegeleda, väga paljud inimesed jäävad siia, kui võib-olla oleks võimalik äh, töö tõhususe hindamiseks paremad kriteeriumid välja töötada. Te kirjeldasite väga põhjalikult olukorda, te nimetasite erinevaid äh, numbreid, ka eelarvenäitajaid Need numbrid aga ei passi hästi kokku, kõigepealt äh, me näeme ühelt poolt äh, kaks koma seitse miljardit või midagi sinnakanti äh, ning see on summa, mida te haldate, kuid rände ja turvalisuse valdkonnas on kõne all hoopis teistsugused numbrid ning kokkuvõttes jääb selline mulje, et jääb selline mulje, et kolm koma kakskümmend üks miljardit eurot on olnud kulukohustused. kuidas need arvud omavahel kokku sobivad? oluline on ju tagada läbipaistvus oluline on saada aru sellest, mille eest raha välja antakse. ning kuigi rahavajadus on alati väga tungiv, nõudlus on väga suur, siis näen mina ometi, et äh, siin on ka täitmata kulukohustusi ning ma sooviksin siinkohal selgitusi. kuidas te püüate siinkohal olukorda parandada? mis puudutab aga viivitusi, maksetega viivitamist ning ka viivitusi rahade tagasinõudmisel, et näiteks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me nägime, et siin ei olnud mitte mingisugust edu. samuti me näeme, et maksed on endiselt aeglased siin on väga palju lahkisi otsi, kuigi te rõhutasite et, et kaks protsenti kõikidest eelarvevahenditest on teie kasutuses, kuid ka selle üle on vaja tagada ikkagi läbipaistvus ning mis puudutab nüüd rahvusvahelise arengukoos-, no rahvusvahelise koostöö ja naabruspoliitika peadirektoraate, siis mind tõepoolest huvitab, milline on teievaheline koostöö siin on võimalik saavutada väga suurt koostoimet eh, sise- ja välismõõtme vahel, kui siia eh, kaasata veel ka nõukogu eh, liikmesriigid, kuhu pagulased saabuvad, siis me näeme, et Euroopa Liidu territooriumil äh, on väga palju probleeme ning minul on küsimus, kuidas see kõik kajastub teie eelarves ning äh, kuivõrd julgelt te vaatate tulevikku ning äh, rahvusvahelise koostöö peadirektoraadi äh, esindajatel oleks mul küsimus, kuidas te reageerite aktuaalsetele kriisidele, kui mil määral on võimalik äh, oma mandaati kasutada, kasutada just äh, naabruspoliitikat äh, probleemide lahendamiseks, rääkimata rändekriisile lahendamisest, aitäh. peadirektor, palun. Eh, thank you very much jah, suur aitäh, aitäh äh, sissejuhatavate sõnade eest ja aitäh selle eest, et andsite oma küsimustega mulle võimaluse rääkida sellest, mida me teeme, kuidas me seda teeme ja mida me tahame teha. ma arvan, et me tegutseme alati koos äh, Euroopa Parlamendiga alustaksin viimasest küsimusest. kui kaua arvate te, et inimesed jäävad laagritesse Euroopa Liidust väljapool? ja kas ma arvan, et ränne äh, ei ole enam väljakutseks tulevikus aasta, paari või kolme pärast? kui vaadata, mis on toimunud nüüd viimastel päevadel Süürias või, või mis seal võib juhtuma hakata või mis Liibüas juhtub praegu, siis see ei saa meid äh, rahulolevaks jätta, me ei saa ütelda, et oleme teinud äh, ära kogu töö ja me ei saa samuti ka kõikide probleemidega tegeleda kriisiolukorras. lugupeetud liikmed, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast peale Euroopa Liit, komisjon Digitevco, Home, NER, Budget, peasekretär. kõik osakonnad tegelikult kõik osakonnad on töötanud selle nimel, et operatiivselt oleme me väga suuri tulemusi saavutanud, ma olen ise äh, kakskümmend seitse aastat komisjonides töötanud ja ma pole kunagi nii suuri tulemusi näinud me oleme siseprobleemid ära lahendanud läbi õigusloomeliste ettepanekute operatiivküsimused äh, hotspotides. me äh, kaks aastat tagasi alustasime tööd kolmandate riikidega, töötasime välja äh, välisinvesteeringute kava me teeme tööd kolmandate päritoluriikidega, transiitriikidega. ja eesmärgiks on üritada näha, millised võiksid olla sihtmärgistatud eesmärgid, mida me võiksime suuta saavutada selleks, et väljakutsetega toime tulla. I would like to say, to stay a little bit positive on this. tahaksin olla positiivselt meelestatud, sellepärast et ma arvan, et kõik see, mis me oleme teinud, kõik see näitab, et me tuleme toime väljakutsetega vastavalt äh, oma töömeetodile. meil praegu ei ole kriisi sel suvel numbrid, eriti Itaalias, vähenesid võrreldes eelmiste aastatega ja ka isegi kahe tuhande viieteistkümnendaga. Äh, praegu meil on hoopis poliitiline kriis rände valdkonnas. ja me peame sellega tegelema. esiteks peame jõudma kokkuleppele välja pakutud lahendustes me peame vaatama, kuidas äh, siia saabunutega toime tulla, kuidas toime tulla solidaarsusega. peame vaatama, paljud inim-, palju inimesi peaks Euroopasse jääma, paljud peavad tagasi pöörduma, kuidas, mis tingimustel, kas äh, tagasipöördumisriigid on turvalised ja nii edasi. Äh, sellest kõige alusel oleme me teinud ettepanekud, välja töötanud meetmed olgu nad siis sisemised, välimised, õigusloomelised või mitte. kas me oleme läbipaistvad? lugupeetud raportöör, te rääkisite Türgist. meil hakkab pihta teine voor Türgiga. kolleegid teisest peadirektoraadist vastutavad selle eest ka DigiHome'i peadirektorina pean ütlema, äh, kõik see on väga tõhusalt toimunud. ja me ei räägi Türgist siin, vaid Türgi põgen-, Türgis olevatest põgenitest. kolm koma viis miljonit. ma loodan, et eksin, aga kui Süürias ja lähikuudel tekivad raskused, siis paari-kolme kuu pärast jõuavad inimesed siia Euroopasse seega siis üritame koos liikmesriikidega ja kolleeg võib ka veel täpsustada, kas on muidki probleeme, me üritame eh, eh, välja töötada selliseid projekte, mis tagaksid jätkusuutlikud lahendused eh, Türgis, haridus, tervishoid, toit. ma ei kujuta ettegi, milline oleks olnud olukord Euroopas, kui me oleksime jätnud olukorra muutumatuks võrreldes äh, praegusega kolm aastat tagasi. sama käib Liibüa kohta. Liibüa ei ole turvaline kolmas riik. küll aga oleme me üritanud äh, rannikuvalve osas olukorda parandada, oleme koolitanud neid ja meie rahvusvahelised partnerid, ÜRO omad, UNHCR ja teised on meiega koostööd teinud selleks, et lahendusi leida. minu meelest on kaks lahendust ja kuna te küsisite, mis ma asjast arvan, siis sellel suvel olen mina rannal ja mida mina näen? näen, et laevad tulevad Vahemerelt ja Euroopas me ei tee midagi aga me peame midagi tegema, peame sekkuma. kõikide jaoks Euroopas ja institutsioonides on, on oluline see, et me tegutseksime. see, et me üritaksime kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid ja et me veenaksime kõiki liikmesriike, et nad peavad samuti osalema solidaarselt selles Euroopa projektis, tegema seda vastutustundlikult ja töötama selle nimel, et me leiaksime lahendused nendele inimestele, kes on mere peal ohus. To say that tomorrow we are not going to have migrants in Europe. ma ei väida teile, et homme meil rän-, sisserändajaid ei ole Euroopas, aga me peame kõikide oma poliitikate raames, varjupaigareformi raames, sisepoliitika osas, ümberasustamise osas, seaduslike teede osas eh, tööd tegema. me peame veelgi enam pingutama selleks, et tagada, et see kriis ei oleks kriis, vaid eh, rändevoogude haldamine ja teie, proua raportöör, ka ütlesite seda. kõik poliitikad peavad koos toimima me ei saa ütelda, et ainult DJ Home peaks äh, tegelema nende küsimustega, mis puudutavad rännet ja rändeeelarvet. me ei saa ju partnerlusi omada kolmandate riikidega, kui me ei kui me ei aruta nendega neid tingimisi, tingimusi, mis neis riikides on, kui me ei äh, juuri välja seal olevaid probleeme, nüüd tulemuste ja näitajate kohta. iga-aastane raport ja digibudgeti abi, aga teie abi on olnud olulised eelmisel aastal, äh, eelmise aasta eelarve täitmise heakskiitmise puhul te tahtsite paremat aruandlust, tahtsite suuremat läbipaistvust ning see ongi see, mida me pakume ja ma olen veendunud, et DigiBudget äh, vähemalt ja komisjon tuleb äh, teie ette aruandega selle kuu lõpus, nagu te soovisite. tulemusnäitajad ja neid on meil palju aga need on indikatiivsed. ma ei saa väita, et me ei peaks mõtlema sellele, kuivõrd või kuidas paremini saaksime me oma juhtimise kaasat-, kuidagi siduda oma arvetega, arvepidamisega. see käib haavatavate isikute kohta ümberasustamise kohta, muu kohta samuti, aga ma tahaksin, et te teate seda, me oleme väljastanud mitmeid raporteid ümberasustamise kohta, selle kohta, kuidas äh, toime tulla haavatavate isikutega. oma veebilehel äh, on kirjas kõik see, mis me teeme neis riikides, kus me tegutseme. seega ma usun, me oleme need vahendid välja arendanud ja ma lõpetuseks ütleksin järgmist. kas me tegeleme kodanike muredega? me üritame nii kõvasti, kui suudame. aga meil on vaja kõikide kaasatust selleks. mina, olles ametnik Euroopa Liidu institutsioonides, tahan tagada, et me töötame selle nimel, et leida lahendusi ja meetmeid mis toimiksid koha peal. ma arvan, et on võimalik kasutada teatud äh, võimalusi äh, julgeoleku ja rände valdkonnas selleks, et lihtsaid lahendusi pakkuda, aga see valdkond on nii keerukas, et ainult pideva koostöö põhjal ja operatiivse tegevuse alusel saame me midagi parandada ja ma olen äh, hea meelega koos teiega valmis töötama selle nimel ja parandama ka tulemuslikkust ja näitajaid Äh, ükskõik milliseid näitajaid äh, üleüldse saite. Eh, jah, suur tänu, proua Mišu, suur tänu selle vastuse eest. ma usun, et äh, mitte ainult eelarve peadirektoraat, vaid ka teised peadirektoraadid on äh, seotud äh, vastavate indikaatorite väljatöötamisega. Äh, te ei ole lihtsalt ametnik, te olete peadirektor äh, ning see tähendab meie jaoks teist taset, te räägite poliitilisest kriisist ning rohkem kui nädal aega järjest on kõik, kogu meedias äh, juttu sellest, et sada viiskümmend maale toodud inimest äh, põhjustasid kriisi. see, kas see, see on nüüd ka koht, kus me tõepoolest vajame reaktsiooni, me vajame vastust. Te ei ole ametnik lihtsalt, te olete peadirektor Äh, ning äh, siin ei ole tegemist ainult poliitilise kriisiga, kui see on poliitiline kriis, siis meil on vaja ka poliitilist vastust äh, peadirektoraatidelt, kuid kui meil on kõne all sada viiskümmend inimest, kes on maale toodud, ning ke-, kellele ei leita kohta, siis tegelikult on meie poliitika läbi kukkunud. proua Michaud, palun. I would agree with you that it's a failure. olen nõus, et see on läbikukkumine. aga tegemist on süsteemi läbikukkumisega ja proua raportöör, jah, ma olen ametlik, olen oma peadirektoraadis peadirektor. aga ma ei ole minister. just sellepärast äh, ma ka ütlesin, et äh, ma ei ole ka parlamendisaadik tõesti, tegemist on süsteemi läbikukkumisega nii et tahaksin teile öelda, et meil on siiski kolm või neli näidet ka edulugude kohta. suvel oli meil probleeme nelja laevaga, mille pardal olid pagulased, aga me leidsime siiski teatud solidaarsed liikmesriigid, kes aitasid meil kriisi väit-, vältida või süsteemi läbikukkumist vältida ja nüüd küsimus praegu ja ka minu jaoks on see, mida saab sellest loost õppida? ja mida oleks võimalik ära teha selleks, et seda süsteemi parandada? ja ma arvan, et me lähtume viimastest äh, ülemkogu järeldustest, kus öeldakse, et äh, tuleb lähtuda välja töötatud kontseptsioonist ja komisjon on juba välja pakkunud erinevaid dokumente, mida töötatakse välja, tehakse koostööd liikmesriikidega, ÜRO pagulaste ametiga ja ka IOM-iga. ja selleks, et probleeme vältida, tuleb meil õppida nendest erinevatest suvel toimunud juhtumistest. aitäh. Berichterstatterin hatte noch Fragen an die beiden. Herr Rappert raportööril on veel küsimusi, oli veel küsimusi teiste peadirektoraatide esindajatele, härra Küüler, palun. Good, well, <clears throat> thank you uh,, thank you very much, Kunduns uh,. The... aitäh, mina olen Kunduns, olen Rahvusvahelise Koostöö ja Arengu Peadirektoraadi asepeadirektor. Äh, paari sõnaga minu poolt äh, kinnitan seda, mida ütles siseasjade peadirektoraadi peadirektor, peadirektor tõesti juba mitmeid aastaid on vägagi palju äh, äh, kesksel tasandil koordineeritud äh, komisjonis on toodud erinevad asjasse puutuvad teenistused kokku. rände küsimus puudutab Euroopa Liitu, Euroopa Liidu piire ja on väga tähtis ka väljaspool Euroopa Liitu, nii et äh, meil on vaja korralikke lahendusi. teiseks, ma arvan, et see koordineerimistöö toimib väga hästi. miks? ja siin tahan öelda, et äh, minu peadirektoraadis ei ole mingit, mingeid kohustuslikke valikuid, et kas me äh, tegeleme äh, Äh, rändeprobleemiga või me tegeleme arenguga. Need küsimused, millest me räägime rändeprobleemi lahendamisel, puudutavad ka arengupoliitikat. ja seega ei ole meil olnud ka mitte mingeid probleeme meetmetega, mis meil on ja ka poliitikatega, mis on välja töötatud. nii et ei ole nii, et me tegeleme asjadega, mis meisse üldse ei puutu. otse vastupidi migratsiooniprobleemid, äh, eriti kui vaadata Sahara tagusesse Aafrikasse, äh, need rändeprobleemid on äh, Sahara taguste riikide jaoks palju suuremad kui meie jaoks. suurimad pagulaslaagrid on Keenias, kõige suurem nimelt Adabis, sellepärast et Äh, Aafrikas on pagulaste vastuvõtmise traditsioon, tegemist ei ole meeldiva või iseenesestmõistetava ülesandega ja väga paljud riigid, mis võtavad vastu pagulasi, on kõige vähem arenenud riigid ja just sellepärast ongi meil vaja oma poliitika välja töötada ja me peame tegelema kõigepealt just äh, rände põhjustega, miks inimesed põgenevad tihti sest äh, riigis, kus nad elavad, on olukord väga halb ja sellepärast tõesti tuleb tegeledagi nende riikide vastupanuvõime suurendamisega. Te rääkisite siin pikaajalisusest ja lühiajalisusest, tõesti väga tähtis on luua töökohti, äh, luua korralik investeerimiskliima selleks, et äh, rahvas kohapeal saaks tööd, see on teine küsimus, millega me tegeleme siin on meil ka välisinvesteeringute kava, mis seda toetab ja me oleme saanud tõesti positiivset tagasisidet ja just sellepärast tahame järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas seda tööd veelgi laiendada. tuleb rääkida ka sellest, kuidas toetada partnereid selles töös, mida nad on nüüdseks juba aastakümneid teinud. regionaalarengu programmid, kaitseprogrammid ja ka laiapõhjaline pagulasraamistik on siin väga tähtis. me aitame riike, mis võtavad vastu väga paljusid pagulasi. ja me peame ka võõrustavaid kogukondi toetama, sest need pagulased jäävad sinna arvatavasti võimalikult, äh, jäävad sinna arvatavasti päris pikaks ajaks ja seega tuleb need pagulased ka integreerida. nii et on vaja välja töötada ka pagulaste ja, ja Äh, sisepagulaste jaoks äh, poliitikad, et nad saaksid seal elada ja töötada. nüüd inimkaubandusvastane võitlus, tuleb võidelda inimkaubandusvõrgustike vastu. jällegi siin tuleb rääkida piirikaitsest äh, ja partnerite toetamisest selleks, et meie partnerid saaksid oma piire kaitsta ja võidelda inimkaubitsejate vastu. see on täiesti kooskõlas arengupoliitikaga, meie kõige tähtsama tööga me tõesti peame hoolitsema selle eest, et inimestega ei kaubitsetaks. peame aitama ka neid, kes soovivad tagasi pöörduda vastavalt nendele lepingutele, mis neil on, selleks et need inimesed saaksid siis äh, koju pöördudes taas integreeruda. see on meie poliitika tuumikosa ja see puudutab ka meie partnerlussuhteid. nüüd tegurid. Te olete paljudes meie koostatud aruannetes äh, meie peadirektoraadist näinud, et me oleme välja töötanud tegurid, millega me saaksime olukorda hinnata. Nad ei ole täiuslikud ja sellepärast Euroopa Liidu usaldusfondide raames lõime me ka teadusüksused, millega oleks võimalik uurida seda olukorda selleks, et paremini olukorda hinnata ja mõista, Oxfordi ülikool on näiteks sinna kaasatud. me üritame mõista, mis on see, mis paneb inimesed põgenema, liikuma, mis on need äh, stiimulid ja kui me neid teame, siis me saame ka mõelda, mida me saame teha selleks, et olukorda ka tõhusalt muuta, selleks, et inimesed siis ei lahkuks oma koduriigist. ja paralleelselt äh, usaldusfondide ka-, raames oleme me ka öö, ähm, jälgimismeetmed paika pannud, et me saaksime näha, et äh, teadlased on meile öelnud seda ja me hakkasime välja töötama teatud programme ja neid rakendama ja nüüd tuleb meil vaadata, kas need tulemused on need tulemused, mida me soovisime ja me loodame, et meil õnnestub siis ka millalgi näha, mis toimib ja mis ei toimi ja mis toimib, aga mida võiks veel parandada? minu poolt kõik, arvatavasti Michael soovib veel midagi lisada. aitäh, proua esimees. Ähm, kell on palju, nii et ma ei tahaks siin äh, väga palju kannatusproovile panna. me teame numbreid, umbes kakssada viiskümmend miljonit pagulast planeedil Maa. veerand miljardit pagulast, seitsekümmend kuni seitsekümmend viis miljonit olid sunnitud põgenema. meil on umbes kakssada tuhat pagulast, kes äh, jõuavad äh, Euroopasse, nii et praegusel hetkel me näeme, et meid puudutab küll see probleem, aga väga vähe, eriti kui me võrdleme ennast selliste riikidega nagu Keenia, mida just kolleeg praegusel hetkel mainis. tõesti, isegi Türgiga võrreldes see probleem puudutab meid vähe, aga see on endaga kaasa toonud äh, väga palju vastukaja, tegemist on poliitilise nähtusega. miks? sellepärast, et me ei olnud selleks valmis ja olukord muutub väga kiiresti. ja see on nüüd midagi, mida tahtsin mainida, sest äh, raportöör väga õigesti ütles, et me ei peaks mitte ainult reageerima, me peame olema ka kiired ja meil peaksid vahendid olemas olema selleks, et me saaksime kiirelt reageerida. olen teiega täiesti nõus, äh, proua raportöör. kui me oleks kaks aastat tagasi kohtunud ja seda küsimust arutanud, oleksin äh, rääkinud Lääne-Balkani äh, koridoris süürlastest, iraaklastest, oleks me aasta tagasi kohtunud, oleks rääkinud Liibüast ja äh, sellest Vahemere kesksest koridorist ja pool aastat tagasi me ei oleks isegi mitte hakanud rääkima mitte äh, Lääne-Vahemere koridorist, aga praegusel hetkel kõige rohkem pagulasi Euroopa Liitu jõuab just äh, Hispaania ranniku kaudu. nii et mida me siin nüüd näeme? me näeme, et äh, inimkaubitsejad äh, reageerivad muutunud oludele väga kiiresti, seda peame tegema ka meie. me peaksime rohkem olema võimalikult ette nägema ja ennustama. ja tahaksin seda mainida just sellepärast, et minu arvates on see parim õigustus sellele väga nutikale otsusele, mida eelarve eest vastutavad äh, institutsioonid vastu võtsid, et meil on usaldusfondid, meil on kolm erinevat äh, meedet, rahastut, mida on võimalik kasutada. Süüria fond on meil, Aafrika usaldusfond ja Türgi pagulasrahastus. Teil on numbrid ka kolme rahastu vahendite kasutamise kohta. tegemist on rahastutega, millel on väga suured eelised, neid vahendeid saab väga kiiresti kasutada, neil on finantsreservid, millega on võimalik väga kiiresti reageerida ka äh, just uutele probleemidele ja ma arvan, et proua Mihhu on tõesti oma kogemuste põhjal saab väga hästi näidata, kuidas me saame väga kiiresti reageerida isegi paari nädala jooksul uutele probleemidele, nagu me tegime seda Liibüas. ja meie kiired rahastusvood näitasid, kuidas on võimalik Liibüa voogusid peatada, paremini kontrollida ja kanaliseerida. ja praegu ei tee koostööd mitte ainult piirivalvajad ja päästeüksused, aga meil on võimalik ka aidata inimestel tagasi pöörduda. üle kahekümne kaheksa tuhande inimese on Liibüast tagasi pöördunud Sahara tagustesse riikidesse. me oleme aidanud nende kaitset tagada ja seda nii Liibüas kui ka siis äh, Äh, võõrustavatesse kogukondadesse. ka Türgi rahastu on olnud edukas, esimesed kolm miljardit äh, on meil leitud, kaks miljardit nendest on juba välja makstud ja nüüd leiame vahendeid ka Süüria rahastu jaoks ja nüüd, mis puudutab Lääne-Vahemere koridore ja Hispaaniasse saabuvaid pagulasi me tõesti väga kiiresti vastasime, kõigest kolm nädalat tagasi kolleegid kirjutasid alla viiekümne viie miljonilisele lepingule millega aidatakse parandada piirivalvet Marokoga äh, ja Tuneesiaga ja see on jällegi näide selle kohta, kuidas me Maroko õiguskaitseorganitele aitame hakkama saada nende uute pagulasvoogudega, mis on suundasid, suunda muutnud. nii et tõesti me peame kiiresti reageerima ja praegused näited on head. olen täiesti nõus sellega, mida proua Mihhu rääkis personali kohta, see on tõesti väga tähtis küsimus. me oleme siin tõesti tegelenud mustkunstiga selleks, et leida inimesi ja programme üleval hoida, tegemist on tõesti öö, äh, tööga, mis ei ole olnud väga tänuväärne ja meil on olnud vaja roh-, meil on vaja rohkem ära teha. Need öö, äh, Äh, rahastud aitavad meil leida uusi vahendeid, aga neil on veel üks teine eelis, nad too-, viivad liikmesriigid, Euroopa Liidu institutsioonid kokku, kõikide nende rahastute puhul on ähm, äh, rahastajateks äh, liikmesriigid ja ka Norra ja Šveits, aga nad on ka suurepärased koordineerimiskeskused erinevate poliitikate äh, harmoniseerimisel ja nüüd Maroko tahaksin ka veel kord välja tuua, kui me tõesti soovime midagi muuta, siis on meil vaja optimaalset koordineerimist ja me peame ka selgelt välja ütlema, milline on meie arengutöö teatud piirkondades ja milliseid rahastuid me soovime selleks kasutada, nagu näiteks Aafrika äh, usaldusfond mul on väga hea meel teile öelda, et kõigest kolm aastat tagasi alustasime koostööd Marokoga ja räägin nüüd siin sellest tavalisest kahepoolsest äh, arengukoostööst. migratsioon on kõik, äh, üks prioriteetidest, nii et tegelikult meil on väga pikk äh, kogemuste pagas koostööst Marokoga, kuidas äh, kaitsta, integreerida pagulasi, kuidas varjupaigapoliitikat Marokos välja töötada ja nüüd lisaks sellele, vaadates, mis viimasel ajal on toimunud ja usaldusfondi rahastus on see, et on hakatud ka õiguskaitseorganeid ja piirivalvajaid toetama, nii et meil on laiapõhjaline lähenemine, me võitleme rände põhjuste vastu va, vaatame, kuidas paku, pakkuda õiguslikku kaitset ja aidata piire kaitsta. see on täpselt see, mida on vaja, see on täpselt see, millele ehitatakse üles tõeline partnerlus ja see on ka see, millega näidatakse üles valmidust äh, partnerriikidele, et me oleme valmis nendega koostööd tegema ja lahendama probleeme, mis nende jaoks on pigem Euroopa probleemid, kui meil ei ole sellist laiapõhjalist äh, partnerlust, siis nemad ei ole valmis lahendama neid meie probleeme, kui meil on ühine vundament, millelt lähtuda. Eh, meie aitame lahendada neil nende probleeme, nemad meil meie probleeme, siis eh, koostöö ka toimib ja minu arvates on see suurepärane algus ja me loodame, et Egiptuse, Tuneesia ja teiste riikidega õnnestub meil sarnased lepingud eh, sõlmida ja tõesti praegu edusamme on tehtud, probleeme kõige rohkem Liibüaga, aga mulle tundub, et ka seal oleme me väga palju edasi liikunud võrreldes aasta taguse olukorraga. aitäh yeah,! Thank you very much, we are humble budget controllers me oleme tõesti kõigest tagasihoidlikud eelarvekontrollijad. mis mulle tõepoolest, mida ma tõesti kritiseerin kogu selle asja juures, meil ei ole näitajaid selle kohta, mis maksab, kui palju, mille eest me anname, kui palju raha välja. millised summad on taotletud peadirektoriga me juba rääkisime sellest, mida maksab üks pagulane Türgis, mida maksab üks pagulane Jordaanias eh, või Keenias Nagu selliseid andmeid oleks meil vaja kui me ei soovi siin sekkuda suurde poliitikasse, me ei saagi seda teha, kuid ma tõepoolest tahaksin teada, miks tehakse asju nii, miks antakse välja just nimelt niisugused summad ja mitte teistsugused ning siiamaani mul ei ole see õnnestunud ning lõpetuseks saab sõna proua raportöör, palun ehm,. Bueno, le querría... ja aitäh. kui mis eh, puudutab nüüd peadirektoraatide esindajaid, siis ma sooviksin rõhutada seda, et probleem on selles, et eh, me oleme püüdnud eh, Marokoga probleeme lahendada, arvestades kriisi puhkemist kahe tuhande viieteistkümnendal aastal juba sellest ajast peale. kuid me ei jõua edasi, me pidevalt jookseme probleemide sabas ning äh, eelarve äh, seisukohast läheb see kõik loomulikult kallimaks, kui me alles pärast reageerime. meil ei ole tegelikult äh, niisuguseid vaatluspunkte või ennustusvõimalusi, et prognoosida, mis edaspidi meid ees ootab, kuid me teame, et ravimine on alati kallim kui ennetamine Eh, ning eh, poliitikas on sageli tagajärgede vastu võitlemisel, võitlemine tulutu eh, ning meil oleks kahtlemata võimalik vähem vahendeid kulutada, kui me suudaksime probleeme ennetada. loodetavasti järgmises finantsraamistikus õnnestub see paremini. ning probleem, millega me äh, pidevalt tegeleme, on äh, see, et äh, saada teada, mida maksab Rasmuse tudengi ülalpidamine, kui palju me kulutame põllumajandusettevõtjatele kuid kui me räägime pagulastest ja, ja, ja ütleme, et ühele kulutame me kuus tuhat, seitse tuhat eurot, eh, siis eh, tegelikult me saadame välja eh, negatiivse signaali, aga samas see signaal ei ole täpne. mida me tegelikult silmas peame, kui suured on kulutused piiril, kui suured on kulutused siis, kui pagulane jääb vastuvõtukeskusesse Äh, millised on kulutused siis, kui ta kaob kuhugi Euroopasse, millised on kulutused Ankaras, äh, milline on kulutuste vahe sellisel juhul, kui pagulane jääb Ankarasse, milli-, kui palju see maksab siis, kui ta tuleb Euroopasse, millised on kulutused inimese peale äh, ning me püüame äh, sel-, neid numbreid tuvastada siin komisjonis, kuid minule meeldiks rohkem, äh, kui me näeksime, et fondide vahendeid tõepoolest kasutatakse ära, äh, et meil oleksid konkreetsed näitajad, kui me teaksime täpselt, kui palju naisi, kui palju lapsi on päästetud, keda me oleme, keda me suudame tegelikult kaitsta, keda me suudame integreerida ning äh, me soovime ka teada, kui paljud nendest pagulastest tegelikult ühiskonda integreeruvad. ning nagu siin lõpuks ka öeldi, me soovime teada ka, millised kulutused ootavad meid edaspidi, kui palju maksab integreerimine, kui palju me peame kulutama kooliharidusele. me soovime teada, kui palju no, suudavad äh, pagulased ise panustada. aitäh, ma soovin selle arutelu lõpuks tänada kõiki äh, sõnavõtjaid, me oleme nüüd jõudnud päevakorrapunkti viis juurde, me oleme siin äh, oma ajakavas kolmkümmend viis minutit maha jäänud ning ma sooviksin rääkida meie komisjoni lähetusest Rumeeniasse ning äh, ma tervitan siin ka meie peadirektoraatide esindajaid, äh, härra Musseed, härra Danielsoni äh, ning ka proua Boihmani. annaksin kohe sõna proua Boihmanile, et me saaksime täpselt teada, mida me peame tegema Thank you uh,. I am afraid and I am not. aitäh, ma kardan, et mul ei ole midagi eriti ütelda, sellepärast et ma olen tutvunud teie uudistega ja teie avaldustega ka seoses missiooni eesmärgiga, siis eh, siin kulude osas meil ei ole võimalik ilmtingimata seda teha. ja Rumeenia ei ole ka raha mitte kulutamas ja mi-, seda mitte tegema samal kiirusel kui mujal. jah, tõepoolest, eelmise programmeerimise pro-, perioodi puhul ning ka otsemaksete puhul oli rakendusega probleeme, aga praeguse programmeerimisperioodi puhul maa arengus ma võin ütlema, et äh, üle kolmekümne viie protsendi on juba välja makstud Rumeeniale ja seda äh, vahemaksetest kolmkümmend, üle kolmekümne kolme protsendi kolmkümmend kolm koma neli augusti lõpuks. keskmine liikmesriikides on kolmkümmend koma kuus protsenti vahemaksetena, nii et põhimõtteliselt Rumeenias sellel programmeerimisperioodil liigub hästi edasi täitmisel. otsemaksete puhul on kasutustase kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kaheksakümmend üheksa protsenti otsemaksetest, see on ka väga kõrge tase võrreldes varasemate aastatega. see võib veel kõrgemaks minna, sellepärast et finantsaasta pole läbi saanud. meil muidugi mõiste Rumeenia puhul on tegevuskava otsemaksete kohta ning ka reserv on olemas, nagu on ka iga-aastases aruandes kirjas. teise samba puhul aga ei ole mingeid reserve praeguses aruandes ette nähtud, sellepärast et veamäär on alla kahe protsendi. nii et ma võin ütelda, et me endiselt toetame Rumeeniat ka eluviimisel, aga meil ei ole mingeid erilisi probleeme tekkinud Äh, ka selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu vahendite kasutamist ning äh, programmide täitmist. nii et praegune on siis selline olukord seoses teie missiooniga. kas lubate mul veel lisada, et äh, volinik Hogan plaanib samuti külastada Rumeeniat kolmeteistkümnendal septembril, just enne teie planeeritavat külaskäiku? jah, suur tänu Eh, ning regionaalpoliitika eh, peadirektoraadis härra Rasmussen. jah, aitäh. Eh, ühtekuuluvusfondi puhul ma pean ütlema, et meil ei ole olukord nii hea, meil on üheksa protsenti vahenditest kahe, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodiks ära kinnitatud ning praegusel perioodil on ka päris aeglaselt edasi liigutud. peaasjalikult organisatoorsete probleemide tõttu Rumeenia poole pealt, kuid samuti meil oli päris palju eeltingimusi vaja täita. Need on kõik peale ühe täidetud. ja see on andnud ka häid tulemusi, mis loodetavasti siis aja jooksul parandavad ka meil täitmist üldiselt rääkides nüüd faktidest, siis me ei ole päris nii kaugele jõudnud, kui tahame, aga olukord pole ka lootusetu. me oleme mõne protsendipunkti võrra keskmisest allpool. on näha ka väga tõhusat elluviimist, eriti nende projektide puhul, mis, millega alustati eelmisel perioodil. joogivesi, prügi, kiir, kiirded ning me lubasime neid ta-, uuesti rahastada värsketest allikatest, nendega on siis päris hästi edasi liigutud vastavalt lubadustele. päris korralikult kasutatakse vahendeid ning samuti e, projektid lõpetatakse regulaarselt õigel ajal ning e, kõik toimib. suuremad skeemid, mis on meil veel Nendega alustati väga hilja. mõned neist olid ka päris keerukad. ja see tõi endaga kaasa väga pikaldase valiku tegemise. vahel ka projektid, mis esitati, ei olnud niivõrd küpsed nii-öelda, kui Rumeenia pool oleks soovinud ja see äh, viis siis teatud muudatusteni. eelmisel aastal meie peadirektor äh, külastas Rumeeniat, sõlmis äh, kokkulepe, mille eesmärgiks oli siis kiirendada täitmist. kuid samus, samas me ei tahtnud ka kvaliteeti ega eesmärgi silmist lahta. me oleme üritanud siis kulutusi programmide vahel ümber nihutada Äh, võtta rahastamine ära sealt, kus ei ole täitmisega edasi liigutud. päris lihtne oli seda teha ja sellises riigis nagu Rumeenia, kus olukord on selline, nagu ta on, meil oli päris suur valik äh, investeeringute osas ja me saime kõike seda teha, teades, et kvaliteet seetõttu ei lange. samuti järk-järgult äh, saime edasi liikuda lihtsamate lahendusteni näiteks vältisime seda, et peaksid kehtima mitmed erinevad eeskirjad, nii liidu omad kui liikmesriigi omad. nii et dubleerimist vältisime ja see viis ka siis selleni, et äh, projektide väljaselgitamine kiirenes. mis puudutab äh, projektide ebaküpsust siis äh, siin võtsime kasutusele erinevaid vahendeid. rumeenlased on äh, Euroopa Investeerimispanga ning Maailmapangaga koostööd teinud. läbi struktuurifondide on võimalik äh, siis äh, neid, seda teenuste pakkumist parandada ning seega oleme siis kõik need vahendid mobiliseerinud selleks, et ad hoc küsimustes rumeenlasi abistada, kuid samuti oleme me seeläbi parandanud haldussuutlikkust teatud institutsioonides, mis eh, ei toiminud ilmtingimata nii hästi, kui oleksid pidanud, nagu näiteks Rumeenia maanteeamet meil paluti eh, kahes küsimuses teid abistada. ühest küljest eh, tõhusus kulutuste tegemisel, kuid samuti palusite välja tuua ka mõned äh, problemaatilisemad küsimused. üheks selliseks võiks olla jäätmete küsimus, et see projekt põhimõtteliselt ei toimi. nii et kui te tahate seda projekti näha, siis te näete, et see projekt tegelikult on äh, lõpetatud, investeeringud on tehtud, aga äh, see ei toimi ikkagi Äh, hangetega on lepingute sõlmimine veninud ning äh, me leiame, et see võimaldab komisjonil tõepoolest näha, millised on raskused koha peal, kui sektoriaalne raamistik ei ole piisav või kui projekti elluviimisel kasutatud äh, andmed ei vasta päriselt tegelikkusele. Neil on tähtajaks märts kaks tuhat üheksateist, selleks ajaks peab projekt muutuma funktsionaalseks ja kui seda ei suudeta, siis põhimõtteliselt Euroopa Komisjon peaks finantskorrektsiooni kohaldama. teine projekt Te võite veeprojekti vaadata või siis külastada haiglat, meie jaoks on mõlemad investeeringud äh, hästi toimivad, äh, funktsionaalsed. mina soovitaks teil haiglat külastada. see väldib teil lihtsalt kahte sellist äh, päris sarnast projekti külastada, aga see muidugi sõltub teist endist. samuti otsime teile infot teatud juhtumite kohta, mida te soovisite. Te teate, Olavi raportit me ei saa teiega jagada, aga igastahes te võite näha, kuidas see süsteem toimib. viidi läbi audit DJ Radio poolt mõned aastad tagasi ja leiti, et hange ei äh, korraldatud vastavalt direktiivile ning äh, finantskorrektsioon kahekümne viie protsendi ulatuses kehtestati. aga lisaks sellele komisjon saatis äh, märgu kirjaga Olafile võimalike pettuse kohta ning sellele järgnes siis Olafi uurimine. uurimise tulemus edastati liikmesriigile hin-, hinnangu andmiseks. liikmesriik nõustus äh, Olafi soovitustega Äh, ja nõustus sajaprotsendilise äh, korrektsiooniga. see irooniliselt tähendab seda, et see projekt tegelikult ei olegi Euroopa oma, sellepärast et Euroopa kaasrahastust seal enam ei ole. aga me oleme veendunud selles, et see näitab, et tegelikult meil on olemas päris turvaline mehhanism, mis võimaldab äh, pettustega toime tulla, kui Olav on oma uurimise läbi viinud ning äh, et liikmesriigid ikkagi soovitustest kinni peavad. soovisite samuti äh, kontrollikoja kasutada. Rumeenias. kas te tahate auditiametiga tutvuda või siis kontrollikojaga? Need on suhteliselt sarnased, aga mitte päris samad nii et äh, te võite äh, kohtuda kas peaaudiitoriga Euroopa Liidu äh, rahastamise küsimuste või siis Rumeenia mm, kontrollikoja esimehega, kellel on laiemad ülesanded. jah, aitäh, kuidas Rumeenias üldine olukord Euroopa Liidu fondide vahendite kasutamist mõjutab? jah, tihe valitsuste vahetamine viimaste aastate jooksul, teatud Äh, takistusi on endaga kaasa toonud. ja põhimõtteliselt see tähendab seda, et on vaja ikkagi piisavalt kvalifitseeritud personali, aga, ja see on olemas, aga otsuste langetamine on väga aeglane. see on seotud vahel ka ministrite vahetumisega me oleme sama olukorda näinud ka paljudes teistes liikmesriikides, aga võib-olla Rumeenias on jah tihedamini olnud seda kui mujal. on ka muid probleeme, aga küllap näete isegi koha peal ja saate küsida rumeenlastelt endilt. igastahes Rumeenia süsteem tahab tagada regulaarsuse, ehm, eeskirjadest kinnipidamise, see tähendab seda, et vastutus on väga oluline, see tähendab seda, et ametnik võib vangi minna sellepärast, kui ta on valesid otsuseid vastu võtnud. see muidugi äh, on teda ka, endaga kaasa toonud väga ettevaatliku lähenemise ja see tähendab seda, et äh, kõik venib. nii et jah, seos oluko-, üldise olukorraga Rumeenias on olemas mõningad äh, probleemid, mis õigusriigiga on tekkinud äh, näiteks, aga ma olen veendunud, et meie kontrollisüsteem ja juhtimissüsteem iseenesest on piisavalt tugev selleks, et äh, tegelikult mitte lasta ennast häirida toimuvast. Olav Hamihlik, pidi. suur tänu, Olav, palun uh,. Many, many thanks uh,. Let... jah, aitäh. ma teen lühidalt Olafil on päris palju uurimisi ja päris palju äh, pettuse teadaandeid on olnud ka Rumeenia puhul viimastel aastatel. see näitab seda ühest küljest muidugi, et pettused ja äh, eksimused leiavad aset Rumeenias, aga teisalt näitab see ka seda, et koostöö toimib hästi. nimelt äh, meile antakse teada pettustest ja ebaregulaarsustest koostöö Rumeenia võimudega, e-, erinevate ametitega on olnud väga hea. tooksin ka ühe konkreetse näite. Rumeenia on ainus liikmesriik, kus, kui Olav e, uurimisi läbi viib, siis peatatakse maksed automaatselt liikmesriigi seadusega. nii et e, see on pigem positiivne meie jaoks, hoolimata sellest, et tegelikult võib-olla need arvnäitajad äh, on kõrged ja võivad teid eh, ehk eh, ärritada. võib-olla kus, kuhu täpsemalt vaadata Rumeenias? mitte eh, karistuste koha pealt, me saame päris palju mm, teadaandeid pettuste kohta, aga võib-olla uurige pigem ikkagi seda ennetuslikku külge, sellepärast et me näeme, et võib-olla kontrollisüsteeme oleks võimalik parandada neis valdkondades, mis on kõikjal Euroopas muret tekitav, eriti Rumeenias ehk siis eh, riigihanked. ja kui vaadata Rumeenias eh, kõiki neid eh, ebaregulaarsusi, millest on teada antud kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, siis kolmkümmend üks protsenti kõigist neist puudutavad riigihankeid nii et see on kindlasti miski, millega võib-olla tahaksite tutvuda. ja veel üks valdkond. meil küll õiguslikku alust ei ole, aga me alati kutsume üles liikmesriike ja aitame neil välja töötada pettusevastaseid strateegiaid. Rumeenia oli üks esimesi, nad töötasid välja äh, pettusevastase strateegia enne veel, kui Euroopa Liiduga ühinesid. Nad saatsid meile ka oma uue pettusevastase strateegia eelnõu kaks tuhat kuusteist, tegime omad märkused, nad võtsid need teadmiseks, olime päris rahul tegelikult selle eelnõuga, meil olid ainult mõned väikesed parandused, aga nüüd tundub, et õigusloomeline protsess on venima hakanud ja ehk saaksite selle kohta küsida, pärida, miks see nii kaua võtab aega ning võib-olla kutsuksite neid üles kiiremini tegutsema nii palju siis äh, meie poolt, aitäh. aitäh. ja CFM-i esindaja. Bonjour. Excusez-moi pour le for the cooperation and verification mechanism. I'm sorry, it was so popular that. see kinnitamismeede oli nii põnev, et ma ei saanud arugi, et äh, mina juba sõna sain. tõesti, me jätkame oma tööd ja vaatame, kuidas siis äh, Rumeenias probleeme lahendatakse ja võideldakse korruptsiooni vastu. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal me koostasime aruande, kus oli kaksteist soovitust mille puhul komisjon leidis, et kui need probleemid lahendatakse, siis meil on võimalik see meede edukalt äh, sulgeda, kuid kahjuks äh, pilt on praegu üpris segane ja te kindlasti olete lugenud ka aruannet, äh, mis avaldati novembris kaks tuhat seitseteist. nüüd viimased hinnangud näitavad, et teatud edusamme tehakse, kuid probleem on ikka veel teatud institutsioonidega ja teatud soovitused, just tehnilised soovitused on ellu viidud no, nagu annab ise ameti tööle lükkamine ja veel paari ametitöö, kus siis kontrollitakse näiteks hankeid. teistes valdkondades kahjuks näeme, et on hakatud uuesti seaduseelnõusid üle vaatama, räägin siin õigusvaldkonnast valdkondadest, just nagu näiteks karistusseadustik, kriminaalseadustik. ja see on nüüd väga palju vastuolulisi küsimusi uuesti tõstatanud. nüüd samamoodi ka prokuröride ametisse nimetamise seadus meie siin ütlesime, et meil oleks vaja vastupidavamat ja tasakaalukamat ettepanekut Veneetsia komisjoniga äh, soovitasime ka nõu pidada, aga siin edusamme tehtud ei ole. me käime regulaarselt Rumeenias, käisime seal märtsis ja juunis ja suure tõenäosusega läheme uuesti septembrikuus ja igapäevaselt oleme ühenduses ka oma partneritega Rumeeniast, üritame teha koostööd selleks, et jõuda nii kaugele, et need soovitused, mis me tegime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kevadel, ka tõesti siis rakendatud saaks. aitäh! kas ma tohiksin küsida äh, me väga muretseme Rumeenia üldise olukorra pärast, millised on need ohud, mis puudutavad just Euroopa Liidu rahasid. kas me saame tagada sõltumatuse, ka kohtuasutuste sõltumatuse ning meetmete äh, rakendamisel ka neutraalsuse? Thank you very much, madam chair uh,. On the aitäh selle küsimuse eest, mis puudutab fondide haldamist olen veendunud, et Olafi kolleegid ja DJ Regio kolleegid on nõus minuga. me toonitame, kui tähtis on õigusliku raamistiku tõhusus ja kvaliteet selleks, et võidelda korruptsiooni vastu ja et seda tuleb muuta nii, et tõesti korruptsioonivastane võitlus oleks tõhus ja samamoodi ka see, kui tähtis on tagada õigussüsteemide sõltumatus. viimastel aastatel õigussüsteem on äh, leidnud tõesti edukat parandamist ja me tõesti loodame, et sellele teele jäädakse. aitäh! ja suur tänu, sellega oleme selle päevakorrapunkti arutelu lõpetanud ja ning kolleeg Ali ning ma ise oleme selle delegatsiooni liikmed ning kolleeg Marinescu, Grapini ning siin on veel võimalus osaleda suur tänu, et tulite ning jätkame nüüd päevakorrapunktiga kuus Eh, see puudutab eh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ning raha ja vara tagasinõudmist kolmandatest riikidest pettusejuhtumite korral. Eh, kolleeg Ivan, meid esindab kolleeg Ajala Sender, palun. jah, suur tänu. ma asendan kolleeg Ivanit, kes kahjuks ei jõudnud kohale, tema lennuk hilineb. teeksin vaid lühikese kokkuvõtte äh, ning äh, peamine äh, küsimus on, milliseid vahendeid ning strateegiaid kasutada selleks, et pettusejuhtumite korral takistada pettusega teenitud raha kasutamist Euroopa Liidu liikmesriikides või selle raha väljakantimist Euroopa Liidust ning kui kõne all on varade tagasinõudmine, siis raportöör soovib komisjonilt teada, millised on komisjoni kavad, kas on plaanis luua alaline äh, instrument, mis võimaldaks taolisi varasid tagasi nõuda. Äh, ning lisaks äh, on siin juttu vastastikusest õigusabist kuritegelike äh, rahavoogude takistamisel mainitakse Liechtensteini ning ka teisi äh, riike, kellega äh, on so-, sõlmitud vastavad lepingud ning analoogilisi lepinguid soovitatakse sõlmida ka teiste riikidega. komisjonile on suunatud ka küsimused, mis puudutavad just kahepoolseid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi lepinguid soovitav oleks, kui Euroopa Liidul oleks ühtne strateegia, et võidelda pettuse vastu. ning Greco, no kaastöö selle organisatsiooniga on raporti kohaselt oluline ning Euroopa Liit võiks siin oma tegevust intensiivistada. Need lepingud, mida Euroopa Liit sõlmib kolmandate riikidega, peaksid sisaldama alati ka sätteid pettusevastase võitluse kohta ning no puudutama ka kolmandatest riikidest raha ja vara tagasinõudmise võimalusi. raport väljendab kahetsust ähm, tõhusate meetmete puudumise üle äh, ning äh, loomulikult meil on väga palju erinevaid õiguskordasid, kuid meil on vaja tagada ühtne järelevalve. me peame võitlema lünkade vastu seadusandluses, mis võimaldavad taoliste rahade ülekandmist riikide vahel ja ning oleks oluline luua ühtne andmepank, andmebaas, kus oleks, mis aitaks tagada parema järelevalve ning loomulikult oleks soovitav ka see, kui kolmandad riigid ühineksid Euroopa Liidu vastava strateegiaga raportöör avaldab kahetsust selle üle, et kõik liikmesriigid ei osale Euroopa prokuratuuri loomises eh, ning eh, raportöör leiab, et Euroopa prokuratuurist oleks väga palju abi eh, nii hästi kahepoolsete kui ka kolmepoolsete kui nagu ka mitmepoolsete suhete arendamisel antud vardas. Rõpita, palun aitäh, esimees. see dokument on väga tähtis sest äh, pettusejuhtumid ja raha tagasinõudmine on äh, väga keeruline küsimus, me räägime suurtest summadest ja väga raske on olukorda kontrollida. just sellepärast peaks see dokument olema väga täpne ja ta peaks põhinema õiguslikel alustel, õiguslikel dokumentidel. ma saan aru, miks see dokument on tähtis, aga seda oleks vaja siiski veel parandada mul on probleeme ka nende erinevate dokumentide pealkirjadega, millele siin on viidatud ja mul on probleeme ka tsitaatidega, mida siin raportis on toodud ja ma tõesti küsin, kas me peaksime tsiteerima dokumente, mis ei kehti, mida ei ole õiguslikult rakendatud. ma näen siin ka väga üldiseid avaldusi, mida oleks vaja täpsustada ja spetsiifilisemaks muuta nii et meil on küsimusi raportöörile, sest äh, mõningaid osasid on väga raske mõista. ma ei räägiks praegu pikalt nendest küsimustest, sest me oleme juba ka muudatusettepanekuid tegemas äh, sellele raportile ja me teeme seal tõesti ettepanekuid äh, raporti parandamiseks, teeme koostööd raportööriga, lootuses, et raportöör siis lõppkujul vastab meie ootustele. jah, äh, suur tänu, seda kõike tuleb teha kiiresti, sest muudatusettepanekute esitamise aeg on viies september kell viis äh, ning äh, nii palju siis sellest päevakorrapunktist ning äh, nüüd jätkame kinnise istungiga. palun kõikidel ruumist lahkuda. For... pärast ka punkt kaheksa, mis on jällegi äh, avalikkusele avatud, aga praegu kõik, kellel ei ole luba osaleda kinnisel koosolekul,